If I may ask everyone to take kui tohib paluda kõigil kohad sisse võtta. ma tervitan teid meie teisele äh, tööpäevale. Ah, meil olid väga elavad ja ka viljakad arutelud minu arvates eile. ja nüüd äh, jätkame täna hommikul ja kõigepealt kuulame ära Euroopa Komisjoni asepresidendi ettekande. volinik eh, vastutab eelarve eest ja oli ka kohal eile meie töö alguses siin. ja nagu ma ütlesin hetk tagasi, eilne päev oli väga-väga elav see formaat, mille korraldajad on valinud, et üheskoos liikmesriikide parlamendisaadikutega ja Euroopa Parlamendi saadikutega üheskoos arutada neid küsimusi kõrgetasemelise töörühma liikmetega. kõik sujus suurepäraselt. ja väga rikas oli see mõttevahetus. ning ma arvan, et kõrgetasemelisel töörühmal on olnud väga kasulik ära kuulata kõik need mõtteavaldused. üks kõrgetasemelise töörühma äh, liige, Euroopa Komisjoni äh, esindaja, olete te samal ajal äh, ja me huviga ootame teie ettekannet nüüd. eile oli võimalik saadikutel nii Euroopa Parlamendis kui liikmesriikide parlamentides ka küsimusi esitada ja märkusi teha, aga nüüd kõigepealt sõna teile suur-suur tänu ja tere hommikust kõigile lugupeetud saadikutele nii liikmesriikide parlamentidest kui ka Euroopa Liidu parlamendist, kes te otsustasite täna hommikul tulla siia arutama seda, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarved paremini koos toimiksid ma küsin, kui palju teie seast siin öö, hommikusel arutelul koos minuga olid? ma näen kahte kätt. kas veel keegi oli öö, kohal, kui me arutasime Mario Montiga neid küsimusi? hästi, alustan siis algusest. Euroopa Liidu komisjoni öö, Eh, eelarvevolinik teel siia parlamenti eh, avab eh, pudeli, mille ta leiab, korgib ta lahti ja džinn tuleb välja ja džinn on nii õnnelik, et ta vabaks lasti. ma olen niivõrd tänulik, et ja nüüd ma olen valmis täitma kõik teie soovid. asepresident ütleb, et ma elasin varem USA-s, mul oli seal maja, on veel maja ja ma ei taha lennata, kas sa äkki ei rajaks silla üle eh, ookeani, et ma saaksin mitte lennata, vaid sõita? Jin ütleb, et ma ei ole kunagi see, sellist idiootset soovi kuulnud, ütle mulle midagi muud. asepresident ütleb, et koos Montiga, härra Lamassuuriga ja Kalfiniga ja Bussiga töötame me omavahendite töörühmas. kas sa saaksid nüüd teha nii, et järgmisest aastast Euroopa Liidu eelarvet hakatakse täielikult rahastama päris omavahenditest? Jean küsib, et kuidas sa ikkagi seda silda tahtsid, ühe või kaherealisena? see väike lookene on üsna tabav kirjeldus sellele, kuivõrd tohutult raske ülesanne nüüd lasub härra Monti õlgadel ja teistegi õlgadel selles töörühmas. ja ometi on tegemist ülesandega, mis on väga vajalik ja õigeaegne ja tuleb sellega tegeleda meil üheskoos ja miks nii? kui te vaatate meie eelarve Eh, ajalugu ja ka Euroopa Liidu ajalugu, siis eh, näete, et viimastel aastatel me oleme lõpetanud eh, esimese perioodi meie ajaloos, mida ma kutsuks kuldseks ajastuks. kuldsel ajastul me laienesime. laienemine on muutusi tublisti tagant tõuganud ning me oleme rajanud äh, kõige tähtsama konkurentsivõime teguri, ühtse siseturu, meil on neli vabadust nüüd ja selle kuldse ajastu perioodil oli meil eelarve, millest piisas ja isegi jäi üle ja tekkis täiesti erakordne probleem, mida minul enam ei ole, aga härra Levanovskil oli eelmises komisjonis minu ametikohal, oli lihtsalt rohkem raha, kui kulutada suudeti. see kuldsajastu aeg eelarve osas on läbi. lõppes aastal kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist ja pärast seda on Euroopa Liidu eelarve olnud tohutu surve all. meil on vaja rohkem raha üha teravamate prioriteetide katteks ja vajadused on suuremad, kui tegelikult raha on. nüüd küsimus on, kas me nüüd siirdume kuldsest ajastust ebakindluse ajastusse. kas me öö, oleme liikumas languse ajastusse või me tahame kangelast uute ajastusse jõuda, kus me üheskoos ratsionaalselt ja pragmaatiliselt hindame, mis toimib, mis ei toimi. ning meil, kas meil on poliitilist julgust parandada seda, mis valesti on. eelarvevolinikuna äh, teile kes te olete liikmesriikide parlamentides ja võib-olla ei ole kursis sellega, kuidas me koostame Euroopa Liidu eelarvet, äh, vastan ma äh, lühidalt või kirjeldan lühidalt, kuidas eelarvet koostatakse. Äh, nagu vorsti tehakse meie Euroopa Liidu eelarvet ja te ei taha teada, kuidas täpselt. aga pikemalt kirjeldades, meil on seitsmeaastane finantsraamistik ja kulub kaks aastat enne selle kokkuleppimiseks, et millised saavad olema liikmesriikide panused eelarvesse ja millised on Euroopa Liidu eelarve eesmärgid kulutuste osas. absoluutarvudes meil on, moodustab Euroopa Liidu eelarve üks protsent Euroopa Liidu rahvamajanduse kogutoodangust. sellega me rahastame Euroopa Liidu meetmeid ja see moodustab kakskümmend protsenti avalikest kulutustest kokku ja aastal kaks tuhat kuusteist meil on sada nelikümmend neli miljardit ette nähtud makseteks. Need koondarvud loomulikult tegelikult ei väljenda seda väga mitmekesist pilti, mis meil liikmesriigiti on. tuleb eristada seda, et meil on riigid, kes rohkem maksavad eelarvesse, kui nad saavad ja on riigid, kes rohkem saavad eelarvest, kui nad sissemakseid teevad ja loomulikult see kaheprotsendiline avaliku sektori kulutustest eh, kajastub väga erinevalt erinevates liikmesriikides. jah, meil on üle viiekümne protsendi minu koduriigis see osakaal eh, ja riik, avaliku sektori investeeringutest üle poole tõesti eh, tuleb Euroopa Liidu eelarvest ja see ei ole mingi heategevus. tihtipeale ma kuulen hääli, eriti äh, netomaksjatest, liikmesriikidest. väidetakse, et me anname teistele riikidele raha ära. Neile, kes on netosaajad. täpselt nii need asjad ikkagi ei ole. Euroopa Liidu eelarve on üks osa kogu Euroopa Liidu ülesehituse struktuurist ja kõige tähtsam öö, tõukejõud on meie ühtne siseturg ja sellel ühtsel siseturul mõned riigid on palju paremas positsioonis, neil on hoopis suurem konkurentsivõime ja teised jälle halvemas olukorras. ja kui ollakse üheskoos sellel ühtsel siseturul, siis äh, äh, on õiglane ja majanduslikult loogiline, et raha läheb nendesse riikidesse, kelle konkurentsi võime on nõrgem selleks, et nemadki saaksid jalule ja sellest tõuseb tulu kõigile. Äh, jah, äh, lähen Maailmapanka ma külla varsti, aga üks endine töötaja, minu kolleeg seal, kirjutas väga huvitava äh, uuringu aruande, kus ta ütles, et kahekümnenda sajandi kõige tähtsamaid leiutisi oli ähm, Euroopa äh, see lähenemise mootor, mis tõstab ühed riigid paremale järjele ja loob majanduslikud võimalused, kasumi teenimise võimalused samas kõigi jaoks. jah, kodanikud võib-olla ei tea seda niivõrd hästi, aga just tänu sellele mootorile, mis meid kokku toimetab, oleme äh, pooltosinat riiki aidanud keskmise tulu tööka staatusest kõrge tuluga staatusesse, seda väga lühikese aja jooksul. sisemise, sissetulek, keskmise sissetulekuga ähm, lõksu satuvad äh, riigid ja väga raske on neil sealt välja murda, et saada kõrgema sissetulekuga riikide gruppi. ja need riigid, kes on nüüd selle hüppe teinud, äh, enamasti on olnud väga suurte loodusvarudega nafta, gaas või mittedemokraatlikud ja mittedemokraatlike meetmete kaudu on majanduskasvu edendanud. meie oleme ainsad, kus ilma äh, loodusvaradeta, nafta ja gaasita ja ilma ebademokraatlike meetmeteta oleme suutnud aidata riigid kõrgemasse kategooriasse. ja see tänu sellele mootorile on meie Euroopa Liidu eelarvel ka vaja kütust ja see kütus ongi Euroopa Liidu eelarve, et mootor töötaks. nii et eelarvest tõuseb tulu kõigile Euroopa Liidus. aga mina eelarvevolinikuna pean ka tunnistama, et me ei ole väga õnnestunult öö, äh, selgitanud seda, millist väärtust annab eh, iga Euroopa Liidu eelarvest tulnud euro juurde Euroopa kodanikele. Eh, liikmesriikide eelarved, Euroopa Liidu eelarved toetavad eh, üheskoos Euroopa kodanike hüvanguks ju. me arutame teiega Euroopa Liidu tule, eelarve tulevikku ja tähtis on mitte ainult Äh, tulude äh, poolele tähelepanu pöörata, vaid ka kulude poolele tähelepanu pöörata meil. jah, meil on tulemustele orienteeritud eelarve ja meie eesmärgiks on joondada meie eelarve prioriteetidega, mis meie kodanikel on, ka aruandekohustust parandada tulemuste üle, mis me eelarvega oleme saavutanud ning me peame teavitama kodanikke, mille jaoks nende eurosid või kroone või muud vääringut on kulutatud. nii et minu esimene sõnum kõigile meile oleks, on vaja üritada raha Euroopa Liidu tasandil kulutada ainult sellisel juhul, kui eh, see raha on paremini siis kulutatud, kui seda tehtaks liikmesriigi tasandil ja on tõesti vaja, et see Euroopa lisandväärtus, mis on ka Euroopa Liidu eelarve eesmärgiks, äh, tõesti ka korralikult mõistmist leiaks. jah, lähenemine on endiselt meie prioriteet ja peabki seda olema, sest üheskoos me oleme tugevamad. ja ma väidan ka, et seejuures meil on vaja mõelda ka, kuidas seda kõike saavutada ajakohasemate meetmetega, et milline on grantide roll, kui need tulevad Euroopa Liidu eelarvest võrreldes finantsinstrumentidega, mis on ka olemas selleks, et kaasata erasektori vahendeid paremini majandusse. see on üks väga aktuaalne teema, ma näen, et mõned naeratavad, parlamendis ollakse skeptilised finantsinstrumentide osas ja loomulikult mitte iga finantsinstrument alati ei ole asjakohane. aga nüüd on meil üks aasta kogemusi Euroopa strateegiliste investeeringute fondiga, me juba näeme, et väga väike osa Euroopa Liidu eelarvest on äh, tõmmanud üle saja miljardi euro erainvesteeringuid Euroopa majandusse, mida muul vastasel korral ei oleks tulnud kui me nüüd vaatame kulutuste poolt ja me tahame tugevamalt eh, öelda, et me mitte ala, mitte kunagi ei küsi raha Euroopa kodanikelt, kui see raha mm, ei leiaks paremini kasutamist Euroopa Liidu tasandil võrreldes liikmesriigi tasandiga. ja kui sellesse usutakse, siis me saame vaadata ka tulude poolt käsitleda seda põhjalikumalt ja mina olen veendunud, et kui me ei reformi kulude poolt eelarves, et see paremini vastaks meie prioriteetidele ja oleks rohkem tulemustele pühendatud ja lisaks väärtust. kui me seda ei tee, siis meil ei õnnestu ka midagi muuta tulude poole peal koostöös liikmesriikidega. aga see on see arutelu, mis meil tuleb maha pidada juba pelgalt sellepärast, et me teame, millega lõppes referendum Ühendkuningriigis. Äh, eelarve läbirääkimistel tänapäeval on meil väga huvitav äh, äh, tasakaal saavutatud ja see tagab finantsrahu Euroopas. meil on põllumajanduse sõbrad ühelt poolt, teiselt poolt ühtekuuluvuse sõbrad ja rabati, rabati ehk tagasimaksete sõbrad Äh, jah, tagasimaksete sõprade read löövad nüüd kõikuma. ja tahtmatult see avab nüüd arutelud, et kuidas on üles ehitatud tulude pool eelarves. aga peale selle me peame seda arutelu pidama, sest pärast aastat tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa ei ole meil olnud selliseid arutelusid tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa. me endiselt härra Kalfiniga ja teistega elame äh, ikkagi nagu raudse eesriide teisel poolel veel, tolles ajas. aga eelarve peab ka muutuma aja edenedes. ja teine põhjus äh, kui meie kodanikud ei näe mida me teeme nende poolt ohverdatud rahadega, siis me ei suuda ka oma mõtteid nendeni viia. me peame andma neile võimaluse näha, et see, mis nad maksavad, läheb Euroopa Liidu tegevuspoliitikate arendamisse. Nad peavad seda seost nägema. me oleme teinud terve rea soovitusi selle kohta, kuidas saaks ümber kujundada tulude poole eelarves ja ma ei hakka sellest kõigest rääkima, te olete sellest kõigest juba kuulnud. aga mis on kõige huvipakkuvam, oleks teilt teada saada, liikmesriikide parlamentidelt kuulda. et kui teie selle džinniga kohtuksite ja teil oleks üks soov Euroopa Liidu eelarve tuleviku kohta, et mis see soov siis oleks? kuidas te tahaksite seda reaalsuses näha? ja liikmesriigi seisukohast rääkige meile, mida te arvate, mida tuleks muuta tulude poole pealt, et meie eelarve jõulisus suureneks, et me paremini saaksime koostööd teha, millist muutust te peaksite võimalikuks? jah, reformi on eelarvele väga-väga vaja ja meil on vaja ka poliitilist tahet ja mõistmist, et eh, kuldsest ajastust, eh, kus härra Levandovski veel kaasa aasta, kaks aastat tagasi viibis, et sellest ajastust nüüd sellesse heroilisse, kangelaslikku ajastusse astuda. ja eh, viia muutused läbi ja lõpule aga seda me saame teha ainult koos. Thank you, thank you very much. tänan väga, proua asepresident. tänan, et te ei rääkinud ainult tulupoolest, aga ka kulupoolest. eile pärastlõunal oli minu meelest väga hästi struktureeritud arutelu sest siis me alustasime kulupoolest, ehkki tegelikult me seminari äh, keskmes on ju tulupool, aga eile me rääkisime juba kuludest, ma arvan, et see oli väga huvitav, et ka teie äh, praegu seda väga rõhutasite. on võtmetähtsusega näha neid kahte tegurit, nii kulu kui tulu poolt, ja mõlemat on tarvis reformida selleks, et oleks see eelarve, mis toimib just Euroopa Liidu kui terviku jaoks. nagu te ka ütlesite ja nagu meie ka ütleme, äh, et oleks Euroopa lisaväärtus kogu selle protsessi keskmes. nüüd annan sõna äh, küsijatele ja kommenteerijatele, nii liikmesriikide parlamentidest kui ka Euroopa Parlamendist. esimene kõneleja on härra Klavekas Leedu parlamendist, palun. Gerbimi, gerbimi svečiai, gerbima jos ekscelentsija. lugupeetud daamid ja härrad, austatud esinejad, kallid kolleegid lugupeetud proua Georgieva. proua äh, Georgieva, te alustasite naljaga, rääkides sellest džinnist, kes tuli kuskilt välja ja asus äh, raskeid soove täitma, imesid tegema. kõik inimesed tahavad ju elada paradiisis äh, ja sugugi mitte võrgus, see on iseenesestmõistetav. minul on teile paar küsimust. Euroopa Keskpank kõigepealt me räägime siin kaheksakümnest miljardist eurost aastas, mida saab kasutada. ja võib tekkida äh, selline mull nagu Lehman Brothersi ajal, äh, enne seda, kui pangad kokku varisesid. Äh, investeeringute olukord mitte ainult Leedus, vaid mujal on selline, et inimesed muudkui investeerivad kinnisvarasse, kinnisvarasse ja rahalised vahendid on olemas ja võivad tekitada mulli. aga see võib olla mõnikord ohtlik. võtame näiteks Leedu. Leedu ja mitmed teised äh, Euroopa riigid kannatavad väljarände all. väga paljud inimesed lahkuvad meie koduriigist ning äh, me ja kõik inimesed, kes lahkuvad, kes on kvalifitseeritud, lähevad maksma umbes kolmsada tuhat eurot. umbes kakssada tuhat inimest lahkub Leedust igal aastal. arvutame siis natuke, lööme arvud kokku. haridussüsteem, lastetoetussüsteem, kõik, kõik kannatab kahju sellise nähtuse all Leedu võib öelda, et äh, meil on äh, väga mitmeid äh, eeliseid, et me oleme siin Euroopa Liidu liikmed, võime saada kasu ka kapitalimaksust ja võib-olla me võiksime natuke muuta mõningaid makse selleks, et kuidagi hüvitada meie kahjusid seoses professionaalide lahkumisega, näiteks käibemaksugi võiks selleks ära kasutada, mida teie sellest mõttest arvate uh,? The next speaker. tänan, järgmine kõneleja on härra Lepotka Austria parlamendist. lugupeetud asepresident Georgieva, mind selle arutelu juures paneb imestama see, et Brexit on siit täiesti välja jäänud nagu hääletust seal Suurbritannias ei olekski toimunud. aga see hääletus tegelikult puudutab väga oluliselt mm, finantsolukorda Euroopa Liidus. E, Brexiti tulemused, e, netomaksja, ta on ju suuruselt teine netomaksja Euroopa Liidu eelarvesse, nüüd ta kukub ära ja öö, e, öö, kõige suurem pärast Saksamaad kaob ära, mida see tähendab siis, mis see kaasa toob tulevikuks? kas te olete ka selle peale mõtnud, mõelnud, mind huvitaks see isegi väga. Thank you. tänan, härra Levatovski, palun. tänan, Kristalina Gergijevat on alati hea meel kuulata aga kui rääkida sellest kuldajastust, siis ka Kreeka kriisi ajal oli tegelikult meil lahkhelisid eelarve ehm, kavandamisel. praegu me kuulame inimesi, kelle on ametisse valinud eh, kakskümmend seitse või kaheksa liikmesriiki Euroopas, aga ka eile räägiti sellest, et on eelarvamusi ja stereotüüpe, ehk siis võiks öelda, et me oleme justkui Briti referendumi negatiivsed kangelased. ehk siis tegelikult me räägime ju väga väikesest eelarvest, see ei ole sugugi võrreldav Ühendriikide, Ameerika Ühendriikide föderaalse eelarvega. Euroopa Liit on küll muidu suur, aga tema eelarve on väga väike kusjuures see eelarve on veel väiksem perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ehkki äh, pädevused ja vastutus on suurenenud. ja ootused ka Brüsseli suhtes, poliitikate suhtes on äh, suurenenud. üheksakümmend viis protsenti ähm, rahast läheb väljapoole Brüsselit mis tähendab seda, et tegelikult seda eelarvet kontrollitakse palju paremini, äh, olenemata nendest stereotüüpidest. ja seda kontrollitakse isegi paremini kui siseriiklikke kulutusi, äh, sellepärast et reeglid on väga ranged. nüüd, kui äh, rääkida tulu poolest, siis seda teemat kritiseeritakse palju, see on keerukas seal on palju erandeid, aga samas on see kakskümmend viis aastat olnud väga stabiilne. Öeldakse, et lihtsam on muuta aluslepinguid kui eelarve tulu poolt. siin võiks välja tuua eh, inimesi, kes on eh, proovinud seda reformida, mina ja mitmed kolleegid siin, see ei ole asi, mida just inimesed proovida tahaksid aga tänapäeval ei ole palju kasu ka sellest, et lihtsalt rääkida Euroopa Liidu rahastamise uutest viisidest. võtmetähtsusega on kindlus. meil on vaja kindlust selle suhtes, et me tegeleme avalike hüvedega, see on, äh, tekitab Euroopa lisandväärtust, kui meil on esimese sammuna olemas selline kindlus, siis on võimalik asjadega edasi minna nüüd äh, tõesti ka Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkumas sure.. tänan! loodetavasti see seminar aitab luua seda kindlust, mille te välja tõite. härra Lafiner, palun. suur tänu, äh, lugupeetud äh, juhataja, suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident, ma ei tea, kas džinn olete teie, kas teie olete see džinn, kes aitab meil Äh, see omavahendite küsimus lahendada, aga ma arvan, et me kõik oleme äh, päri, et äh, kriis, milles me oleme Euroopas, on enneolematu. Brexit on sellele kaasa aidanud, terrorismil on oma roll mängida, rändeproblemaatika samuti mängib oma rolli. kõik need probleemid vajavad veel lahendamist. ja on selge see, et meil on vaja täiendavaid vahendeid, teiegi rõhutasite seda, sellepärast et nendele probleemidele on ainult üks vastus, Euroopa vastus, sellepärast et äh, riigid eraldi ei tule nende ülesannetega toime. nii et äh, nüüd tuleb meil mõelda, kuidas ühiselt tegeleda te,, tegeleda. Äh, ja samuti siin on mängus meie riikide majanduste olukord, erinevad riigid peavad aktsepteerima, mida tuleb, seda, mida tuleb teha ühiselt ja nii, nagu ma ütlesin eile, ma arvan, et me peame praegusest võimalusest kinni äh, haarama ja lähen-, rakendama äriühingute tulumaksu. me teame, et meil on olnud probleeme maksudest kõrvalehiilimisega, maksupettustega, sellepärast et meil ei ole olnud praegu Euroopa maksukontrollisüsteemi, meil ei ole olnud ühist tulumaksubaasi, äh, mis oleks ühesugune kõikides riikides, nii et võib-olla seda valdkonda tuleks reformida selleks, et aidata meie väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. praegusel hetkel äh, Äh, on erinevates riikides äh, raamatupidamiskohustuste täitmine väga, ühe, üheaegselt väga keeruline ja äh, hargmaistel ettevõtetel, kellel on vastavad finantsid ja ressursid, on see lihtsam. mida kas arvate ka teie, et see on suurepärane võimalus, millest meil tuleks kinni haarata, me räägime sellest siin Euroopas, räägime paljudes riikides sellest juba kakskümmend aastat, aga nüüd on meil võimalus siis praktikas midagi ära teha, aitäh! Uh, the next uh, speaker is Mr Best tänan, järgmine kõneleja on härra Pesta Tšehhi Vabariigist, kes on sealse senati liige. tänan, esimees. lubage, ma panustan Tšehhi parlamendi senati nimel. me teame, mida meil tarvis on. meil on tarvis suurendada Euroopa Liidu tulusid, aga me ei tea, kuidas seda teha meil on tarvis kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi nõusolekut. tegemist oleks peaaegu nagu majapidamisega, mis ei teeni piisavalt raha. kujutage ette, et te laenate sada eurot, aga kui järgmiseks kuuks ei ole sissetulekud või säästud suurenenud, siis läheb juba vaja kahtesadat eurot. kõigepealt sadat eurot, mis tagasi maksta, ja siis tuleb veel sada eurot juurde laenata. järgmisel kuul on see juba kolmsada eurot ehk siis võlg järjest suureneb. arvan, et on tarvis liikuda kahes suunas samaaegselt, ehk siis suurendada tulupoolt erinevate meetmetega ja samal ajal tuleb tõhustada kontrolli kulutuste üle. me teame, kui paljusid kasutuid projekte on Euroopa Liidu eelarvest rahastatud ja ka praegu rahastatakse, ehk siis meil on vaja selgelt sõnastada prioriteete nagu juba öeldi, siis Euroopa Liit ei saa ega tahagi olla võlglane. ja praeguseid poliitikaid ei saa praeguse tulupoolega rahastada, ehk siis tuleb välja tuua konkreetsed numbrid ja arvutused. loomulikult saab see olema väga raske. aga meil on tarvis hinnata, mida iga variant Euroopa Liidu eelarvele juurde annaks ja mida nad võtaks ära liikmesriigi eelarvelt. ja muidugi seda tuleb kaaluda ka lähimuspõhimõttega. sellest tuleb rääkida mitte ainult tehnilisel tasandil, aga kõigi Euroopa Liidu kodanike tasandil. Not... tänan väga, nüüd härra Fernandes, Euroopa Parlamendi liige Portugalist ja kes on ka Euroopa Rahvapartei koordinaator eelarvekomisjonis. Eu acho que era preciso pedir ao, ao gênio que inspirou o início da me peaksime siin džinnilt küsima, kes siin inspireeris meie volinikku, see džinn peaks sekkuma ministrite nõukogu töösse ning äh, tegema lõpu nendele äh, oma huvidele keskenduvatele töörühmadele, kes on Euroopa äh, ühis, ühishuvide vastu, meil on vaja Euroopa sõprade töörühmasid selleks, et me jõuaksime ühe, üksmeelele, seda on vaja selleks, et me saaksime mitmeaastase finantsraamistiku ühele poole. üks protsent meie kogurahva tulust ja see on väga, ja tegelikult isegi vähem. mitmeaastane finantsraamistik äh, tegelik-, äh, äh, kannatab ning meil on praegusel hetkel tulemas tõsised probleemid makseassigneeringutega. me kõik teame, meie eesmärgid on suured ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgid olevat läbi kukkunud meil, aga see sõltub kõik äh, sellest raamistikust, mis äh, meile on antud selleks, et äh, meie ambitsioone täita. meie ülesannete kõrgusel olla. kõik peab olema kooskõlas ja lihtsust on vaja. me oleme teinud allahindlusi, oleme teinud kompensatsioone, oleme vähetanud äh, samas ka äh, bürokraatia koormat, aga tuleb suurendada samal ajal usaldust. Euroopa Liidu eelarve maksab äh, aga ka makseviivituste eest. ja see on täiesti vastuvõetamatu iga kord, iga kord, kui komisjon või nõukogu esitavad teate uute poliitiliste meetmete kohta, siis tuleks ka öelda alati, kust võetakse raha selle investeeringu, investeerimiseks. ja äh, alati siis, kui võetakse vastu mingi uus poliitiline algatus, tuleb võtta mõned teised algatused, mingid mõned teised kohustused, mis on juba endale võetud, raha ära. kui öeldakse, et tuleb uus prioriteet, siis tuleb öelda, et tore, selleks on see, need vahendid ka ja kust need võetakse? Öeldakse, et on vaja rohkem paindlikkust, seda korrutatakse kogu aeg. aga need decommitment'id peavad äh, jätkuma. samas, kas me anname vahendid tagasi? Äh, ja mõnikord räägitakse, et vahendid tuleb tagasi anda liikmesriikidele, ei, see peaks jääma eelarvesse tänan, härra Vukkans Läti parlamendist. Ladies and gentlemen, I will use opportunity daamid ja härrad, kasutan võimalust rääkida läti keeles. Godata vitsepresident Kunze eh, kolleeg. lugupeetud komisjoni asepresident, head kolleegid. eile ja täna rääkisime sellest lisaväärtusest, mida Euroopa eh, Liidu eelarve toob, sealhulgas ka julgeoleku valdkonnas. piiride julgeoleku eh, kontekstis, rändekriisi kontekstis, eh, sellised riigid nagu Balti riigid, mis on Vahemerest küll kaugel, osalevad siiski Frontexi operatsioonides, mida nad rahastavad oma liikmesriigi eelarvetest. Balti riigid, sealhulgas ka Läti, näevad, et sellel asjal on ka teistsugune mõõde. me Balti riikides saime oma iseseisvuse tagasi kakskümmend viis aastat tagasi ja kaksteist aastat ehk poole sellest ajast oleme olnud NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigid nende kahe eh, organisatsiooni liikmetena lootsid Balti riigid, et eh, piirkonnas toimuvad positiivsed arengud, küll aga pärast sündmusi Ukrainas on olukord muutunud. see on nagu metamorfoos. osa piiridest, mis veel mõnda aega tagasi olid Nõukogude Liidu sisepiirid, et osa nendest piiridest on nüüd saanud Euroopa Liidu välispiiriks ja ka vastupidu, vastupidi. ehk siis piiride teema on seotud ka majandusega, tolliga, ebaseadusliku kaubandusega ja lisaks äh, pagulaskriisile on see seotud ka ebaseadusliku rändega. suur osa ebaseaduslikest sisserändajatest näiteks Aasia riikidest reisivad Skandinaavia maadesse ja teistesse Lääne-Euroopa riikidesse. Nad äh, teevad seda üle Läti piiri reisides Läti on lubanud kulutada kaks protsenti oma eelarvest kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks kaitsevaldkonnas ning meil on tarvis ka rahastada eh, sotsiaalvaldkonna probleemidega tegelemist ja ka teisi, eh, teiste probleemidega tegelemist. mul on proua asepresidendile ja teistele küsimus, et kas me näeme mingit ühist viisi, kuidas rahastada Euroopa Liidu välispiiride julgeolekut, mitte ainult Vahemere piirkonnas arvestades seda, et äh, Euroopa Liidu huvid on ka liikmesriikide huvid. tänan. tõepoolest, ka see teema käis äh, eile palju läbi, äh, julgeoleku teema ja selle suhe eelarvega. järgmine küsimus on härra Sassinilt, kes on Poola seimist, palun. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowni suur tänu. mu daamid ja härrad, täna me räägime sellest, et tuleb muutusi läbi viia eh, tulude poole pealt Euroopa Liidu eelarves. jah, eh, meil on praegu järjekordne ajahetk, eh, meil on Brexit ja me tahtnuks, et me peame arutama äh, muutusi eelarves mitte sellepärast, et vähem on meil tulevikus netopanustajaid eelarvesse. aga igal juhul me pidanuks neid teemasid nii või teisiti arutama. praeguses olukorras me peame rääkima korrektiivi mehhanismidest, see on iseenesestmõistetav, et me seda teeme korrektiivimehhanism ei tarvitse ilmtingimata Poola seisukohast olla positiivne. see tähendab seda, et see, mida me oleme maksnud Euroopa Liidu eelarvesse, on mõnikord osutunud suuremaks, kui me pidanuks maksma. ning võib-olla peaks kuidagi teistmoodi seda korrektiivimehhanismi kasutama. võib-olla väljamaksetes midagi hoopis muutma. meil on riigid, kes praegu peavad võtma suurtes hulkades sisserännanuid vastu ja võib-olla äh, korrektiivimehhanismi sellega seoses käsitleda. ning ma arvan, et me peame mõtlema ka erinevate liikmesriikide panuste peale. võib-olla eelarvemenetluse käigus mingeid muudatusi siingi teha. ja kindlasti tuleb vaadata ka uusi finantseerimise allikaid, me oleme valmis siin arutama igasuguseid uusi ettepanekuid, mille tulla, aga loomulikult öö, äh, tuleb kõigepealt need läbi arutada. nüüd need igasugused ettepanekud, mis on tehtud ei tohi samas suurt koormat uutele liikmesriikidele õlule panna. me oleme siiski väga erinevas jõukuse staadiumis võrreldes teistega ning äh, kui me räägime tehingu, finantstehingute maksust või käibemaksust, siis peame seda silmas pidama. igatahes me ei tohiks minna äh, sellises äh, suunas nüüd katkestatakse kõnelejat. tänan, annan sõna viimasele kõnelejale. vabandan nende ees, kes ei saa praegu sõna võtta, aga kell on juba kümme viiskümmend. ma soovin anda asepresidendile võimaluse vastata ja kommenteerida neid küsimusi. viimane sõnavõtt tuleb proua Sulinilt, kes on Euroopa Parlamendi liige Sloveeniast. taas vabandan kolme liikme ees, kes ei saa sõna võtta. To... aga loomulikult on neil võimalus äh, järgmises sessioonis kaasa rääkida. proua Šulin, palun. tänan väga, esimees. soovin tänada ka volinik Georgievat äh, tema sissejuhatava sõnavõtu eest. arvan, et ta ütles väga õigesti ja targalt, et Euroopa tasandil on mõtet raha kulutada ainult siis, kui see kulutamine on parem kui needsamad kulutused liikmesriigi tasandil. kui me räägime eelarve rakendamisest, siis me peaksime rääkima nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandist. kuidas me praegust olukorda muudame? kuidas me teeme süsteemi paremaks ja vähendame bürokraatiat? loomulikult me räägime ka omavahenditest, sellest, kuidas eelarvet täita, aga selle jaoks on tarvis liikmesriikide poliitilist tahet. me ei räägi näiteks maksusüsteemi harmoneerimisest piisavalt. ma tahaksin teada, kas teil on selle kohta mingeid mõtteid? mulle tundub, et kärbitakse nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu eelarvet on palju maksudest kõrvalehoidumist, maksupettusi ja mind huvitab, mida teie arvate sellest, kuidas võidelda maksudest kõrvalehoidmist vastu? tänan väga, äh, asepresident, annan nüüd teile sõna. Äh, küsimusi oli palju, need olid erinevad, küsijad olid nii liikmesriikide kui ka Euroopa Parlamendist. ja asepresident, teil on võimalus eh, valida, missugustel teemadel te soovite täpselt kõneleda ja palun teil eh, see, palun teil ka ajast kinni pidada selleks, et saaksime päevakavast kinni pidada, kell on kümme viiskümmend kaks ehk eh, kui kaheksa minutiga hakkama saaks, siis oleks hästi. Uh, uh, jah, muidugi. Ehm, kõrgetasemelise töörühma liikmed annavad järgmises paneelarutelus teile rohkemgi teavet. kõigepealt vastan küsimustele, mis olid otse minu suunas ähm, sõnastatud ja siis räägin ka teemadest, mida saab muidu arutada. Äh, küsiti Brexiti kohta. Äh, oma avasõnavõtus ma ka viitasin sellele, et brittide referendumi ähm, brittide referendum oli seotud tagasimaksete teemaga, mis muidugi puudutab eelarve tulupoolt. aga kui rääkida eelarve terviklikkusest, et mis siis saab, kui tulevikus millalgi üks liikmesriik lahkub, sellele saab kahel viisil vastata. esiteks, järgmise kahe poole aasta kohta saab öelda seda, et Ehm, lisaks sellele mõjule, mis on emotsionaalne, see, kuidas me ennast, ennast tunneme, et me oleme britid niimoodi kaotanud, et mingit muud mõju tegelikult ei ole. Ühendkuningriik on kõigi õiguste ja kohustustega Euroopa Liidu liige praegusel hetkel. aga mis saab edasi? see sõltub sellest, missugused suhted Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel olema saavad ja missugune on selle suhte mõju eelarvele. ehk siis tänapäeval, kui ma sellest räägiks, siis ma ainult spekuleeriksin, seega ma seda tegema ei hakka. loomulikult me analüüsime kõiki äh, rahanduslikke aspekte meie suhte puhul ja me vaatame väga hoolikalt, milline see suhe olema saab. aga ma tean seda, et ähm, Ühendkuningriik peab veel täpselt sõnastama, missugust suhet ta tahab ja enne seda ei saa me väga selgelt midagi veel prognoosida. küll aga Ühendkuningriigi ähm, rahandusministrite ja ametiasutuste eesmärk on äh, algselt põllumajandussektoris, teadussektoris, äh, saata signaal, et kahe tuhande kahekümnenda aastani nendes valdkondades on juurdepääs Euroopa Liidu eelarvele endiselt olemas. see näitab mulle, et Euroopa Liidu kohta on siiski Ühendkuningriigis positiivne nägemus, et need programmid on kasulikud nii Euroopale kui Ühendkuningriigile, kahju, et seda diskussiooni ei peetud enne äh, referendumit, aga selline on praegune olukord. mind ähm, puudutas väga see mõte ja see küsimus, mida küsiti, et kuidas me näeme eh, sissetulekubaasi ja maksubaasi ähm, juhul, kui meil on peamiselt tööjõumaksud ja osa riikidest on vägagi eh, seismas silmitsi demograafilise probleemiga, et teised, et, et riigist reisitakse teistesse riikidesse. Ehm, see on natuke seotud ka maksusüsteemi harmoneerimise küsimusega, mida viimati küsiti. Ehm, paljud ütleksid ja mina olen ka sellega nõus, et on tarvis meie maksusüsteemi muuta, mitte ainult sellepärast, ehm, mitte ainult selle demograafilise aspekti pärast, tuleks luua maksusüsteem, mis toetab tulevikku vaatavat lähenemist, investeeringuid Euroopa Liidu majandusse, suurte väljakutsetega toimetulemist äh, konkurentsivõime kontekstis, mina olen äh, kusjuures keskkonnakaitsja, ähm, mis tähendaks seda, et näiteks süsinikumaksud, saastemaksud oleks hea variant, see looks äh, tulusid ja ka saadaks selge signaali Euroopa Liidus on küsimus maksu äh, maksusüsteemide harmoneerimise kohta, aga meie roll on siiski piiratud, sest tegemist on liikmesriigi pädevusega, ehk me peame nendes diskussioonides alati olema ettevaatlikud. minu isiklik seisukoht oleks see, et meie arutelu ähm, kontekstis, mis puudutab omavahendeid, on oluline näha, kuidas me saame edasi arendada oma maksubaasi, sest mis tahes uus tulu oleks tõenäoliselt lihtsam, kui kehtestataks mingi uus maks. näiteks mainiti ähm, äriühingute tulumaksu või siis näiteks äh, finantstehingute maksu, et sellised oleksid kõik uued tuluallikad. või siis kui muuta midagi, äh, siis see oleks keerulisem see toob mind järgmise mõtteni. võib jääda mulje, et kui räägitakse oma vahenditest, siis me võrdsustame seda justkui äh, suuremate tuludega Euroopa Liidu eelarves. tegelikult nii ei ole. see ei ole meie töörühma mandaat. me otsime, äh, et, et missugune täpselt see mõju oleks kui meil oleks äh, Euroopal uus mandaat, näiteks piiride kaitsel või julgeoleku kontekstis, et kui meil oleks tarvis äh, vähendada kulutusi selles valdkonnas äh, liikmesriigi tasandil ja suurendada kulutusi Euroopa Liidu eelarve tasandil, siis seda peaks muidugi analüüsima. praegu, rääkides välispiiridest, siis komisjon on selgel seisukohal, et tegemist on prioriteetse valdkonnaga, me rahastame seda oma niigi kitsast eelarvest, loome uue ameti äh, piirivalveks, aga see arutelu on väga oluline, et kas Euroopas on piirivalve tõhusamalt rahastatud ja toimiv just Euroopa Liidu tasandil, mitte aga liikmesriigi tasandil siis soovin ka rääkida sellest, mida mu eh, eellane siin mainis. ütlen, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal härra eh, Levandovski sattus eelarveparadiisist eelarvepõrgusse, aga kahe tuhande kümnendal aastal oli siiski veel selline aasta, mil meie eelarve oli rohkemgi kui piisav. siis olukord muidugi muutus. aga siiski, ma rõhutan seda, mida ta juba ütles, et eh, sageli saadakse valesti aru sellest, mis asi on tänapäeval Euroopa Liidu eelarve. varem oli meil tõesti rohkem raha, kui me suutsime kulutada, ehk me raiskasime mõttetutele projektidele ressursse, lihtsalt selleks, et, et raha liiguks. aga need päevad on läbi. tänapäeval me jälgime väga eh, oma kulutusi, me tahame näha tulemusi, et inimesed tõendaks, et nad teevad ikkagi õigeid asju ning komisjoni kontrollimeetmed on kõvasti paremad kui miski muu, mida ma kunagi näinud olen. tulemusena me, meie vigade protsent järjest väheneb, seda kusjuures sageli ei teata, aga tõesti see protsent väheneb ja kõige olulisem on see, et me parandame vigu väga tõhusalt. ehk siis, kui arvutada välja mingi viga, mõni raamatupidamuslik viga näiteks, siis pärast meie korrektiive on veaprotsent umbes kahe protsendi juures või isegi allpool seda. ehk siis meil on hea eelarve, me peame lihtsalt tagama, et seda eelarvet rahastatakse arukalt ja et kulupool looks ka kvaliteeti. nüüd ma rääkisin kolm sekundit kauem, aga tänan väga. But The last thirty seconds were very important uh.... suur tänu, need viimased kolmkümmend sekundit oli väga oluline sõnum edastamiseks. Äh, suur aitäh teile teie sõnavõtu eest, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele arutelus osale, osalemise eest, äh, osalesite äärmiselt entusiastlikult meie mõttevahetuste voorus ja nüüd läheme tööga edasi. meie kolmas arvamuste paneel, nagu te teate, vahe, äh, väikest vahepausi me ei tee, aga kes soovivad teed või kohvi, siis ukse tagant seda saate. ja äh, kutsun siis nüüd meie järgmises arvamuste vahetuses osalejaid siia poodiumile. We are, we are the... Läheme tööga edasi, meie kolmas arvamuste vahetuse voor. viimane arvamuste vahetuste voor ja nüüd räägime sellest, kuidas saavutame parema äh, parema ühtekuuluvuse Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel. härra Levandovski tuletas meile jällegi meelde, et meie Euroopa Liidu eelarve on väga napp, kaks protsent, protsenti kõikidest avalikest avaliku sektori kuludest liiguvad läbi Euroopa Liidu eelarve, ehk siis üheksakümmend kaheksa kõikidest avaliku sektori kuludest tulevad kas äh, piirkondlikule, kohalikule või äh, või riiklikule tasandile. seda olulisem on see, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarved oleksid hästi kooskõlastatud. ma arvan, et pole ühtegi poliitikavaldkonda, kus äh, Euroopa Liidu eelarve oleks äh, ainus rahastamisvahend. Euroopa Liidu eelarvet saab, kasutatakse Euroopa Liidu poliitika, poliitilise tegevuse jõustamiseks, elluviimiseks, aga täiendavalt lisanduvad sinna alati liikmesriikide vahendid. nii et kuidas siis tagada parem kooskõlastatus Euroopa Liidu ning liikmesriikide eelarvete vahel? see on meie kolmanda arvamustevahetuste vooru teema ning äh, meil on neli kõnelejad kohal, kaks liikmesriikide parlamentidest ning kaks kõrgematasemelisest töörühmast. kõigepealt anname sõna proua Lolita Tšiganele, kes on Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Läti parlamendis. ta on olnud parlamendiliige kahe tuhande kümnendast aastast alates, enne seda tegeles ta paljude muude erinevate tegevustega. seejärel saab sõna äh, härra Trzaskowski Poolast, kes on Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees, tema on andnud äh, Poola Seimi äh, liige kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates, varem on ta töötanud ka Euroopa Parlamendis ning äh, olnud Poolas ministri kohal. kolmandana saab sõna härra Clemens Fust, kõrgetasemelise töörühma liige ja ta töötab professorina Müncheni ülikoolis, selle aasta aprillist alates on ta ka äh, IFO instituudi äh, professor. ja viimasena saab sõna äh, sugugi mitte vähetähtis isik, Alan Lamassoor, jällegi kõrgetasemelise töörühma liige, Euroopa Parlamendi liige, kes, kellel on kogemusi küll ja küll selles valdkonnas härra Alan Lamassoor on olnud Euroopa Parlamendis eelarvekomisjoni esimees, ta on töötanud Prantsusmaal ministri rollis äh, ning äh, vastutanud äh, seejuures eelarveküsimuste eest. tere tulemast kõigile meie esinejatele ning ilma pikemalt viivitamata annage kohe sõna proua Lolita Žiganel. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu kõigile, et te korraldasite selle ürituse minu eh, jaoks on see arutelu ja mõttevahetus liikmesriikide parlamentide esindajate ning Euroopa Parlamenti esindajate ning kõrgetasemelise töörühma esindajate vahel äärmiselt kasulik, see aitab meil mõtteid eh, suunata. ja mina omalt poolt esindan liikmesriikide parlamentide seisukohti eh, mitmetes küsimustes, millest siin on räägitud eilse ja tänase päeva jooksul mõned eelkõnelejad rääkisid sellest, et Euroopa Liidu eelarves peab olema usaldus ning usaldusväärsus. kui seda ei ole, äh, ei saa me rääkida ka omavahendite äh, teemast Euroopa Liidu eelarvest ja mina isiklikult usun, et usaldus Euroopa Liidu eelarvesse on teema, kus on väga tähtis roll mängida ka liikmesriikide parlamentide esindajatel. tuletaksin liikmesriikide parlamentide esindajatele meelde, et just nimelt meie, liikmesriikide parlamentide esindajad, olime selle vastu, et Euroopa et kaotatakse Euroopa Liidu prokuratuur. prokuratuuri eesmärgiks on tegeleda Euroopa Liidu tasandi rahastamispettustega, aga liikmesriikide parlamendid on olnud väga vastu sellele äh, algatusele, me leiame, et see õõnestab meie enda liikmesriikide parlamentide pädevusi õiguskaitse tagamise valdkonnas. oleme kuulnud mitmeid lugusid sellest, kuidas liikmesriikide prokuratuurid äh, ei ole suutnud Euroopa Liidu tasandi maksupettustega või finantspettustega toime tulla sellepärast, et liikmesriikide prokuratuurides lihtsalt ei ole piisavalt kogemusi äh,, os-, ekspertteadmisi. selles valdkonnas me ei ole paraku väga kaugele jõudnud, aga mulle, mulle pakkus lootust see, et äh, proua Georgieva ütles, et tegelikult äh, pettus äh,, Euroopa Liidu eelarvega seoses pettuste määr on väike, aga samas pettused siiski on ja kodanikud kuulevad sellest, nii et väga tore oleks, kui me saaksime ka selle e, eelmainitud algatusega jätkata minu teine kommentaar puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. väga paljud on rääkinud siin juba ühtekuuluvuspoliitikast, ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidus olnud juba aastaid ja, ja on olemas riigid, kes toetavad seda ühtekuuluvuse sõprade klubi ning äh, need, kes ja, ja on neid, kes leiavad, et ühtekuuluvuspoliitika sõbrad ei ole valmis sellest kunagi loobuma vaid tahavad alati sellest kasu saada. ühtekuuluvuspoliitika, aga tuletaksin teile meelde, on olnud oluline vahend mitte ainult ühtekuuluvuse sõprades riikidele, aga ka kogu Euroopa Liidule. proua Georgieva täna rääkis sellest ka, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline. ühtekuuluvuspoliitika aitab tagada seda, et meie ühisturg toimiks nagu kord ja kohus. ka meie Leedu kolleeg rääkis täna sellest, et väga paljud inimesed on kasutanud võimalust äh, Äh, tööjõu vaba liik-, vabale liikumisele ning on lahkunud oma koduriikidest äh, selleks, et leida töökohti teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. kui ühtekuuluvuspoliitikat ei oleks olnud Euroopa Liiduga kahe tuhande neljandal aastal liitunud liik-, riikides, siis ma olen veendunud, et perifeeriast keskmesse liikuvate inimeste arv oleks olnud äh, märkimisväärselt suuremgi. ühtekuuluvuspoliitika on aidanud ka meie ühtekuuluvuse sõprade liikides äh, äh, riiki kaasajastada. Euroopa Liidu investeeringud meie majandusse, meie arengusse on alati suure kontrolli all, suurema kontrolli all kui liikmesriikide eelarvete kasutamine ja nende vahenditega on võimaldatud liikmesriikidele eelarveid uuendada, ühiskonda uuendada, uuendada investeeringuid äh, taristusse, planeerida taristu investeeringuid ning kogu poliitiline tegevus on muutunud äh, sellega seoses jätkusuutlikumaks. rääkides ühtekuuluvuspoliitikast, äh, tuleks rääkida ka nendest teemadest, millest rääkis proua volinik ühtekuuluvuspoliitika võib telkida ka, tekitada ka teataval määral sõltuvust, tõsi. Äh, ühtekuuluvuspoliitika sõpradest rääkides äh, võib öelda, et paljud äh, kasusaajatest struktuurifondudest tegelikult ei suuda horisontaalse finan-, finantseerimise süsteemi tasandil olla konkurentsivõimelised, sellepärast et nad alati on saanud vahendeid Euroopa Liidult oma tegevuse elluviimiseks. sellele probleemile tuleb leida lahendus, me peame sellest sõltuvusest vabanema ning äh, me ei saa jääda alati lootma äh, sellistele toetustele. aga samas selle asemel, et rünnata ühtekuuluvuse sõpru, äh, selle asemel, et arvata ühtekuuluvuse sõbrad alati on ainult oma huvide peal väljas, selle asemel peaksime mõtlema, kuidas me saaksime jätkusuutlikult äh, sellest poliitikast eemale liikuda ja tagada seda, et riigid jõuavad piisavale tasemele. ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on ju see, et mingil ajahetkel peaksid ühtekuuluvussõbrad suutma oma arengut ise rahastada. praegusel ajahetkel, nagu proua volinikki ütles, on aga väga oluline, et need riigid endiselt saavad toetust Euroopa Liidult rahastamisvahendid, mida antakse, on arengukulutustest mõningatel puhkudel lausa rohkem kui viiskümmend protsenti praegusel hetkel. nii palju siis minu poolt ja olen valmis põnevusega kuulama edasist arutelu, aitäh! suur tänu teile teie äärmiselt huvitava sõnavõtu eest. järgmisena saab sõna härra Draskovski. tere hommikust kõigile! mõnikord on mul selline tunne, nagu oleks kõik see juba varem olnud, déjà vu. töötasin Poolas üheksakümnendatel aastatel integratsiooniministeeriumis ja vaatasime, mida tehakse äh, kahe tuhandenda kuni kahe tuhande kuuenda aasta eelarvega. töötasin äh, Euroopa Parlamendis nõunikuna kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve küsimustes ja olin Euroopa Parlamendi liige, kui me rääkisime järgmisest eelarvest ja nüüd me räägime siin omavahenditest ja esimest korda rääkisin ma Alan Lamassuuriga omavahenditest äh, kuskil seitse-kaheksa aastat tagasi ja see arutelu jätkub. aga mingi areng siiski on, ehkki mul on selline déjà vu tunne, oleme me siiski selle protsessi käigus õppinud ning see annab põhjust optimismiks me kõik teame, mis on reformi eesmärk, aga seda tuleb äh, siiski ka taas toonitada. kõigepealt me peame toonitama üle, millised on meie äh, alatised äh, prioriteedid. Euroopa Liidu integratsiooni kõikehõlmav põhimõte, solidaarsus. solidaarsus on üks integratsiooni aluspõhimõte, mitte mingisugune armu andmine. ja äh, almuse andmine. see on üks meie identiteedi alustalasid aga me peame samas tõdema, et meil on ka uued prioriteedid, uued prioriteedid, mis tulenevad uutest väljakutsetest, millega me silmitsi seisame ja mõlemale valdkonnale tuleb tähelepanu pöörata. kui me keskenduksime ainult ühele, siis ei saavuta me äh, reformi osas mingisugust üksmeelt. Euroopa Liit on praegu väga habrastel jalgadel. me kõik teame seda ja me kõik võime kinnitada, et raha on alati kõige rohkem vastuolusid äh, tekitav küsimus. kus raha on? on alati küsimus, mida esitatakse. Euroopa Liidus on praegusel hetkel äh, probleeme legitiimsusega ja sellepärast, et ühtekuuluvuse tunne, ühtsuse tunne on õõnestatud. kui me räägime ülekannetest, kui ei ole mingisugust ühtsuse tunnet, ühtse saatuse tunnet, miks üldsegi teha mingisuguseid ülekandeid? seda kogukonnatunnet õõnestavad äh, populistid ja sellepärast tuleb keskenduda usalduse ülesehitusele ja sellised kohtumised, kus on kohal Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide parlamendide liikmed, on selles protsessis väga olulised. sünergia toetamine on olulise tähtsusega, me peame tegema koostööd püüdlema sünergia poole, vastasel korral äh, ootab meid stagnatsioon. Euroopa Liidu eelarvest ei saa üle ega ümber, me peame leidma täiendavaid rahastamisvahendeid, äh, äh, eriti siis, kui on kärbete arv, kui eelarved on napid, sellepärast et meil on vaja investeeringuid, investeeringuid nagu hapnikku. vastasel korral Euroopas ei ole mingisugust kasvu. Euroopa Liidu eelarve on eluliselt olulise tähtsusega selles. me kõik räägime lisandväärtusest, see on nagu meie kõigi püha mantra aga me peame ka määratlema, mida see lisandväärtus meie jaoks tähendab. loomulikult kõigil meist on e-, e-, erinevad tõlgendused sellest mõistest ja me peame jõudma ühtse tõlgenduseni. ma ütlesin alguses jah, mul on tunne, et kõik see on juba varem olnud, aga siiski, me oleme õppinud. vaadake uut Euroopa Liidu eelarvet, seal on lisandväärtus sees, seal on sees uuenduslikkus. kui käia Poolas ringi, rääkida inimestega, kes on valmis eelarvevahendeid kasutama, siis nad teavad, et nüüd tuleb seda teistmoodi. Nad teavad, et nad peavad lisandväärtust äh, tootma, nad teavad, et nad peavad olema uuenduslikud, nad teavad, et äh, tulemusi tuleb näidata ning tulemused peavad tooma kasu majanduskasvule ja töökohtadele. asjad on teistmoodi kui varem. ehkki ka need rahad, mida kasutati varem, ei olnud äh, päris maha visatud rahad. mõnikord oleks võinud investeeringuid teha teistmoodi, tõhusamalt, aga meie riikidesse investeeritud vahendid ei olnud maha visatud raha. kogemused on ikkagi valdavalt positiivsed. kui minna Krakowist kaugemale, minna kuskile väiksematesse linnadesse, siis võib näha, kui suur areng on Euroopa rahadega aset leidnud ja kui suur on selle võimendusefekt. kõik on sellest võitnud. ja vaadake näiteks Suurbritanniat vaadake, mis toimub praegu Briti piirkondades. populistid ütlesid, lähme välja Euroopa Liidust, Euroopa rahasid ei ole meil vaja, keskne valitsus annab teile rohkem vahendeid. paraku ei, nagu selgub. võib-olla ei anta rohkem vahendeid juurde ei tervishoiuteenustele äh, ja võib-olla ei saa kolmele elanikud äh, nii palju vahendeid näiteks, kui äh, Euroopa Liidult saadi paistab, et äh, Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarve äh, sünergia on võib-olla kõige vähem vastuolusid tekitav teema. on täiesti selge, et suuremat sünergiat on vaja ning sellepärast peaks sellele keskenduma. ja ei ole ka vaja mingisugust pädevuste ülekannet, mis äh, võib tekitada probleeme mõningates liikmesriikides. oluline on aga see, et me me paneksime paika oma prioriteerid äh, ja äh, kooskõlastaksime need, sünkroniseeriksime need. tõkked Euroopa Liidu eelarve liikmesriikide eelarvete vahel tuleb kõrvaldada. Euro-, meil on selleks mitmeid võimalusi mõnikord, kui ma räägin liikmesriikide äh, pealinnades, parlamentides erinevate kolleegidega, tundub mulle, et teil on tunne, et see Euroopa Liidu eelarveprotsess on midagi kaugelt, teie ei taha sellesse sekkuda. ei, me peame tegutsema koos püüdlema sünergia poole, sellepärast et siis on võimendusefekt suurem ja me kasutame rahasid paremini ning äh, kulusid ei kasutati, kasutata kahekordselt erinevad äh, nõuded ja nii edasi võimaldavad meil paremat kooskõlastamist, aga sellest üksi ei piisa, me räägime siin võrdlevatest alustest, võrdlevatest andmetest äh, in,, infovahetusest, kõike seda tuleb teha. aga tuleb teha veel enamatki, me peame kooskõlastama oma tegevusi, eriti Malta võtame. ja viimane küsimus millest tahaksin rääkida. meil on näiteid Euroopa Liidu õigusest, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja struktuuriliste investeeringute fond. meil on kumulatiivse rahastamise sätted seal sees. ja äh, kui me tahame suuremat sünergiat, ühiseid prioriteete, siis äh, see on seal sees. me peaksime kasutama neid näiteid ja tegema seda tulevikus ka mujal, kasutades liikmesriikide eelarveid ja, ja Euroopa Liidu eelarvet. seepärast on ka väga oluline, et liikmesriikide parlamendide liikmed rääkiksid Euroopa Parlamendiga, see loodab usald-, tekitab usaldust ning sünergia muutub suurtest sõnadest reaalsuseks kasuseks, aitäh! Uh... suur tänu, aitäh, et olite ka nii konkreetne, kui rääkisite sünergiast ja sidususest, mis on juba olemas ja mis peaks veelgi suuremaks muutuma. järgmine on härra Fust. suur tänu ja tere hommikust! jah, siin on räägitud, et Euroopa Liidu eelarve on väga väike. ja mõneti see on tõsi, aga samas Äh, võib-olla ka mitte. väga raske on võrrelda Euroopa Liidu eelarvet äh, näiteks föderatsioonide eelarvetega. Äh, ükskõik, kui suur see eelarve siis on, kuidas seda nähakse, me kõik oleme nõus, et me elame ajal, mil valitsused on suure eelarve surve all ja see tähendab seda, et kulutuste tegemine kõikidel valitsuse tasanditel peab olema hästi põhjendatud ja raiskamist ei saa lubada aga vaatame nüüd Euroopa Liidu eelarvet. tõsi on see ja sellest ka räägiti, et kui me midagi ette võtame, siis äh, on see positiivne, äh, aitame vaeseid riike, teadurid reisivad, äh, uurimistegevusse investeerime, kaitsesse, see kõik on Euroopa Liidu huvides, need on meie tegevuspoliitikad ja nendest poliitikast me räägime kui lisandväärtusega poliitikatest on ka seda, mida annab paremini ära teha, neid asju ei anna ära teha liikmesriikide tasandil, aga me näeme, kui palju tehakse kulutusi nii, et mingit lisandväärtust ei teki. nelikümmend protsenti eelarvest läheb põllumajandussektorisse. see on sektor, mis hääbumas, kahanemas ja Euroopa Liidu kulutused seal väga vähe loovad väärtust juurde ja tihtipeale liikmesriigid saavad ise seda sektorit toetada või loobuda sellest, kui nad ei taha. aga on teisi valdkondi, kus ka on null lisandväärtus oma riigist. toon näited, näit-, näiteks veemahutite renoveerimine Brandenburgi liidumaal. jah, seal on need mahutid tähtsad, aga samas mingit lisandväärtust nende toetamine ei too, sest Brandenburgi liidumaa saab sellega ise hakkama. Euroopa Liidu rahalised vahendid näiteks tööstusmaastike ümberkujundamiseks, et need teha modernsed äripargid näiteks Baierimaal Nürnbergis Baierimaa on rikas liidumaa ja saab seda ise teha oma rahadega ja Euroopa Liidu rahade kasutamine seal ei anna mingit lisandväärtust. miks Euroopa Liit talitab niimoodi? ma arvan seetõttu, et eelarvemenetlus on nagu ta on. eelarvemenetlus toimub järgmiselt, me kõik paneme raha ühte suurte katlasse, liikmesriigid panevad sinna raha, pott on olemas ja sealt siis hakatakse ammutama. järgmine samm, iga liikmesriik üritab võimalikult palju sellest katlast äh, nüüd tagasi saada. ja mida teie siis eelarveministrina teete, kui teil on valida projektide vahel, mis genereerivad lisandväärtust, aga see lisandväärtus on jaotatud kogu Euroopa Liidu peale aga siis on üks teine projekt, mis mingit lisandväärtust ei anna, aga raha tuleb teie enda koduriiki. ütleme, et ühest eurost äh, viiskümmend senti oma koduriigis, siis öö, äh, ei ole, on see hoopis atraktiivsem, kui ühest eurost kolm eurot kusagil üle Euroopa Liidu saadakse. ma arvan, et see on süsteemi nõrkus, meie eelarvemenetluse nõrkus ja see tuleb kaotada. ja see ei ole pistmist niivõrd sellega, mida Euroopa Liit teeb, mida parlament teeb, mida komisjon teeb, vaid pigem asi on selles, kuidas liikmesriigid ükshaaval tegutsevad. jah, nad ükshaaval tegutsevad ratsionaalselt, aga kollektiivselt ei korralda nad hästi asju. nii et see peab muutuma tuleb alustada tulude poolelt. kui me täidame selle katla teistmoodi, ütleme, et meil tulevad teised eh, tuluallikad, mitte ainult rahvamajanduse kogutulu teatud protsent, siis endiselt eh, me täidame katelt ja eelarveministrid liikmesriikides vaatavad seda suurt potti ja tahavad oma raha sealt tagasi saada. nii et protsess peab muutuma ja minu eh, ettepanek on ja küsimus ka liikmesriikide parlamendisaadikutele ennekõike ma arvan, et meil on vaja täita seda potti, aga kui me hakkame kulutuste struktuuri arutama, siis peab olema teistsugune lähenemisviis. ei saa, et liikmesriigid tahavad oma raha tagasi, vaid me peame usaldama neid inimesi, kellel ei ole mingeid stiimuleid, et koduriik oma raha tagasi toimetada. me peame usaldama Euroopa Liidu institutsioone ja selles, et nemad koondavad tähelepanu asjadele, mis on Euroopa jaoks olulised ja kõigi meie huvides soovivad raha kasutada. jah, sellest eelarvemenetlusest äh, me räägime äh, rohkem, aga võib-olla Euroopa Liidu eelarve peaks võib-olla isegi olema väiksem, aga parem, et tõesti sellest raha kasutataks äh, julgeolekupoliitikale, kaitsele, rändele, ühtekuuluvusele, Euroopa Liidu projektidele ja mitte ei hakataks raha kulutama rikastes riikides näiteks veemahutite toetamiseks. Uh, suur tänu väga selle eest, mis te ütlesite. see oli ülioluline. härra Lamassuur. suur tänu, lugupeetud juhataja. tahaksin äh, täiendavalt täiendada seda, mida ütlesid kõik minu eelkõnelejad ja iseäranis härra Clemens Füst. see äh, rünnak, mida üks Prantsuse äh, rünnak, äh, Prantsuse esindaja siin tegi põllumajanduspoliitika arvel, sellest ma ei hakkaks rääkima, see ei ole tänase teema, tänase ürituse teema aga ma olen päri temaga muidu. aga nii kummaline, kui see ka on. meil on üks mõõde äh, meie Atenasse arutelus, mida keegi ei puuduta, mida keegi ei uuri, ei äh, Euroopa Parlament, ei komisjon ega ka liikmesriikide parlamendid, äh, kui ma ei eksi. nimelt see, et kuidas see, et üks euro kulutatakse Euroopas, siis selle tulemusena Äh, meie äh, maksumaksjate maksukoormus mitte ei suurene, vaid väheneb. kui me lähtume lähimuspõhimõttest äh, finantsküsimustes, eelarveküsimustes, siis tähendab see seda, et me kasutame, tegeleme Euroopa tasandil ainult selliste teemadega, mida saab Euroopa tasandil kõige tõhusamalt käsitleda ja kõigis muudes asjades tegutsetakse liikmesriikide tasandil ja nii õnnestub äh, meil hoida kokku öö, äh, ühe euro pealt äh, võib-olla lausa kakskümmend kaheksa eurot liikmesriikides, iga liikmesriigi pealt. ja nüüd oleme me juba ühenduse tasandile toonud teatavad vastutused, poliitilised, halduslikud vastutused, pädevused, oleme loonud üle kahekümne nelja erineva äh, institutsiooni Euroopa tasandil, ameti Euroopa tasandil, kakskümmend seitse, kujutage ette, kakskümmend seitse äh, Euroopa Raudteeametit. aga meil on üks. kui me teeme seda ühiselt, siis me saame kokku hoida üüratuid summasid liikmesriikides. ja samas, kui me lõime Euroopa välisteenistuse, Euroopa diplomaatilise esinduse, siis see peaks aidma meil, aitama meil liikmesriikides äh, äh, rahasid kokku hoida. alati see nii ei ole, minu koduriigis see paraku nii ei ole, äh, kui me lõime sellise teenistuse, kus peaks olema kaks või kolm tuhat ametnikku, siis Prantsusmaa esindajad ütlesid, et meie ei vähenda samas mitte ühtegi ametikohta selles küsimuses selles sektoris. niiviisi me ei peaks tegutsema. me tahame Euroopa piirivalvet nüüd ja nüüd tekib jälle sama küsimuse. Ah, kas see on täiendav kulu, täiendavad ametnikud, kelle me lisame kahekümne kaheksale piirivalve, kahekümne kaheksa liikmesriigi piirivalveametnikele või tasapisi keskpikas perspektiivis liigume selles suunas, et Euroopa liig-, äh, piirivalve on Euroopa tasand, mille arvelt meil õnnestub äh, kahekordset tööd äh, vältida liikmesriikides ja võib-olla võiks tuua sinna ka pädevusi, mida lisaks Europoli ja Eurojusti pädevustele, mis on nendes ametites. kui meil õnnestub leida omavahendeid Euroopa Liidu eelarvesse, siis tavaliselt liikmesriikide parlamendid, meedia, kodanikud ütlevad, miks, miks äh,, miks luua uusi tulusid, miks kehtestada uusi maksi, makse, mille rahastamiseks. Brüssel tahab alati rohkem raha, rohkem raha ja alati seesama maksumaksja peab oma taskust seda maksma, aga see äh, eraisikuna või maksu või ettevõttena. meie peame teost-, näitama seda, et iga kord, kui me pädevuse Euroopa tasandile üle viime, viime kaasa ka vahendid ja lõpptulemus on äh, Euroopa maksumaksja jaoks odavam. mitte kunagi ei tohi Euroopa vahendid Euroopa maksumaksja jaoks kallimad olla kui liikmesriigi vahendid. mina teen ettepaneku, et paneme paika võrgustiku äh, kontrollikodade vahel, Euroopa kontrollikojad, äh, liikmesriikide kontrollikojad, Euroopa kontrollikoda, nii edasi, nii edasi, liikmesriikide parlamentide vastavad Äh, komisjonid ja Euroopa Parlamendi vastavad organid selleks, et tagada, et asjad nii toimuks, toimiksid. meie oleme valitud esindajad. meie peame kaitsma oma poliitilisi huve, me kodanike huve ja saama, tagama kulutõhusa lähenemise. ja tavaliselt vastuolud sellele tulevad, sellistele protsessidele tulevad liikmesriikide tasandilt. Prantsusmaalt, nii nagu ka teistes riikides, Euroopa Liidul on selline kuvand liikmesriikides, et Euroopa Liit on kallis, naeruväärne ning bürokraatlik. Prantsusmaa kannatab ise suure bürokraatia all, tõsi. Brüsselis on viiskümmend tuhat ametnikku, kellel ei ole mitte mingisugust õigust, kes teevad ettepanekud, aga ei otsusta ja meil on viis miljonit äh, ametnikku, kellel on äh, suured äh, õigused ja otsustamisõigused Prantsusmaal, eks ole. me peame vaatama, kuidas Euroopa saab meil mitte ainult kulusid suurendada, vaid maksumaksja koormat hoopis vähendada. see peaks olema see teema, mille kallal me kõik ühiselt vaeva näeme ja tööd teeme. aitäh! Merci, euh, merci beaucoup, monsieur Lamassoure suur tänu, äh, härra Lamassuur, sellepärast et te tuletasite meile meelde teatavaid äh, eelarve aluspõhimõtteid siin. Äh. aga suur tänu ka selle eest, et te toonitasite seda soovlähenemist, mida paraku ei ole lihtne praktikas ellu rakendada loodetavasti kõrgem tasemeline töörühm teeb sellesuunalisi asjakohaseid ettepanekuid ning meil õnnestub äh, tõesti äh, sellist äh, suuremat kooskõlastamist ka ja üht ja paralleelset juhtimist reaalselt ellu rakendada. ja nüüd on võimalik küsimusi esitada ja märkusi teha. kõigepealt Peter Grand Ühendkuningriigist Mr Grant. Morgentain Gujarev uh,, thank you very much. Äh, suur tänu. ma alustan sellest, et äh, ütlen paar sõna selle kohta, et ma ei ühenda, esinda seda Ühendkuningriiki, kes tahab lahkuda Euroopa Liidust. Äh, Teie olete mures sellepärast, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, ei kujuta ette, kui mures meie oleme Äh, jah, Ühendkuningriigi valitsus endiselt ei mõista, mis nad on korda saatnud. ja lahkumine tähendab seda, et me ei ole enam osa Euroopa Liidust. jah, meil kuuskümmend kaks protsenti hääletasid selle poolt, et jääda me tahame kuuluda sellesse perekonda ja eile me kuulsime mõnedest teguritest, mis selle katastroofilise otsuse meil tekitasid. aastakümneid e, Ühendkuningriigi poliitilised parteid ei ole suutnud näidata, kuivõrd tulus on olla Euroopa Liidu liikmesriik. E, mina olen professionaalne raamatupidaja ja mina le-, le-, tean, et raamatupidajad arvatakse eh,, arvatakse, et nad teavad kõik, mis maksab, aga ei tea, mis väärt üks või teine asi on jah, ja me peame ütlema, et siin räägiti äh, kuludest, mis Euroopa Liidu liikmesriigiks olemine tähendab, aga äh, ei räägitud sellest, kuivõrd väärtuslik äh, see on. eile näiteks peaminister meil ei suutnud endiselt öelda, et ühtne siseturg on midagi, mille liikmeks tasub olla. meie Šotimaal tahame, et meie äriühingud kuuluksid Euroopa Liidu ühtsesse siseturgu ja ollakse mures väga Euroopa poliitikute hulgas rände pärast, aga samas, kui suurt tulu on tõusnud kõigile kodanikele sellest, et ollakse Euroopa Liidus, meie mõistame seda hästi. ja äh, kui meile saanuks otsustada, siis meie äh, oleksime tahtnud jääda. ja nüüd see pagulaste äh, Äh, kriis äh, Vahemerel. me ei saa nii palju pagulasi vastu võtta meile, kui me tahtnuks, äh, sellepärast et Ühendkuningriigi valitsus ei luba meil seda teha. ja lõpetuseks räägitakse netoväärtusest ja see on vale, see on selline kinnisidee olnud meie Euroopa Liidu liikmeks olemise üle peetavas võttevahenduses Ühendkuningriigis. ja et kui palju on investeeritud, et saada piisavalt tagasi me peame aga samas silmas pidama, et see kaks protsenti on väga väike. samas sellega on väga palju-palju saavutatud, me ei kujuta seda üldse ette. rahvad on suveräänsed ja meie suveräänne õigus on jääda Euroopa Liidu liikmeks, ärge sundige meid lahkuma. ma tänan, härra Grant. The next um,, the next speaker is. järgmine on proua Perez Portugali parlamendist. Bom dia, e obrigada. Uh, a União Europeia uh, foi, tem sido dito. Uh, tere päevast. jah, siin räägitakse sellest uh, kogu aeg, et Euroopa Liit on suurte väljakutsute eest Äh, noorte tööpuudus, äh, rändekriis, aga vastuseid äh, ei ole seni. raha on mitte ainult eelarves vajaka, vaid paraku on muidki vajakajäämisi, siin räägitakse solidaarsusest ja väärtustest, aga nendestki on meil vajaka Äh, räägitakse, äh, nähakse halvas valguses perifeerseid riike. Äh, aga tähtis on need sidemed, mis Euroopa Liidu rahvastel omavahel on. ja meil on paraku vajak ka teadmisest Euroopa Liidu kodanike hulgas, et mida Euroopa Liidu eelarve endast kujutab, mis toimub Euroopa Liidus nüüd uued rahastamisallikad oleme nendest äh, rääkimas. ja näiteks üks võimalus on kas tehi-, finantstehingute maks või äh, süsinikuheitmete maks, aga võib-olla kõigepealt peaks küsima endalt öö, äh, otsuste langetamise protsesside kohta ja selle kohta, kuidas eelarvet koostatakse, et kodanikud ei tea sellest piisavalt. kõik on läbipaistmatu, ebademokraatlik või vähemasti mitte piisavalt demokraatlik ja tähtis on teada, millised prioriteedid seatakse eelarvega. seda tahavad kuulda liikmesriikide parlamendid kui ka Euroopa Liidu kodanikud. me teame jah, et teadusuuringuid finantseeritakse ja tööhõivet soodustatakse, aga julgeolekupoliitika toetamine või relvade soetamine kaitsetööstusele, seda ei, võib-olla ei mõista meie kodanikud. ja meil on vaja ka suuremat sidusust, meil on vaja paremat seost liikmesriikide parlamentide, kodanike, Euroopa Liidu institutsioonide vahel Eh, me teame ka, et kui otsuseid langetatakse, siis mõnedel riikidel on suurem sõnaõigus kui teistel. ja seegi ei aita kaasa sidususele, eriti praegusel ajahetkel, kus majanduskasv on halb ja populism tõstab pead. nii et tõesti on vaja suuremat sidusust, aga samas on vaja ka üritada, et mõned riigid ei satuks surve alla. ma tänan proua Piiris. järgmine on härra Manka Euroopa Parlamendist. ma tänan lugupeetud kolleegile Suurbritannias, ma tahaks öelda, et ka minu poliitiline eh, eh, perekond eh, jagab teie arvamust me oleme kuulnud, et kõige tähtsam prioriteet Suurbritanniale on, et Suurbritannia nüüd ei laguneks koost ja jääks ühtseks. jah, praegu on Suurbritannias ka väga palju pettumust seoses Brexitiga. aga ma äh, siiski loodan, et enamus teie riigis lõppkokkuvõttes on ikkagi Euroopa Liitu jäämise poolt ja lõpuks, lõppeks ikkagi te ei lahku Euroopa Liidust. me peame ka äh, nüüd äh, mõtlema selle peale, et Euroopa Liidu eelarve on palju vähemate vigadega kui paljud liikmesriikide eelarved ja vead ei ole ilmtingimata võrdväärsed pettusega. Äh, kui näiteks mõnda väikest ettevõtet toetatakse, et ta saaks teadusuuringutega tegeleda. ja see väike ettevõte on üks osa suurest konsortsiumist. äkki selgub see hiljem ja siis ta peab raha tagasi andma, aga see ei ole ju tegelikult pettus. Rootsi eesistumise ajal olin mina vastutav eelarve ähm, raporti eest. tol ajal olid veel äh, ajad mitteproblemaatilised. Äh, tollal oli probleemiks rakendamine ennekõike, aga ka seegi ei ole kuhugi kadunud, see kasutamise probleem, me peame siin paremat koostööd tegema liikmesriikide parlamentidega, et tõesti korralikult Euroopa Liidu raha ka kasutataks. et Euroopa Liit taaskäivitada. meil on Euroopa Parlamendil kaks eh, eh, tegevuskohta, sellest me oleme ka rääkinud pikalt ja proua Georgieva rääkis täna selle džinni loo äh, see kahe tegevuskoha finantseerimine äh, on väga kulukas. ja siin aitaks väga palju äh, kokku hoida täiendavalt, kui me üheskoos üksmeelsemalt tegutseksime ka julgeolekupoliitika vallas. ja kindlasti viissada korda annab kulutusi vähendada, kui meil oleks üks tegevuskoht Euroopa Parlamendil. Need asjad vajavad lahendamist. ma tänan. tõepoolest äh, äh, asi ei ole selles, et meil on rohkem raha juurde vaja, ütleb härra Pööge, vaid äh, oma vahendid äh, on meil vaja, mis ka oma nime väärivad ja seda on vaja meil läbipaistvuse huvides. meie äh, rahastamise süsteem peab kodanikele olema arusaadavam ja läbipaistvavam ja väga palju arusaamatusi siis jääb ära, nagu me oleme viimastel aastatel siin kohanud. mul on jäänud mulje, et mõned liikmesriigid tahaksid asjad jätta nii, nagu nad on, sest kõik on niimoodi lihtsam jah, selles keerulises džunglis edasi tegutseda. jah, tulusid ei saa arutada lahus kulutustest ja meie väljakutsetest. professor Fuus jah, võib arutada selle üle, et kas meil on vaja põllumajanduspoliitikat, äkki peaks asjad hoopis teistmoodi olema, kuidas on lood äh, meie maapiirkondades just praegusel raskel ajal. Äh, äh, ja me teame, millised monopolid meil on teatud toiduainete ahelates kujunenud ja meil on ka ületootmine. ja kas me kriisiolukorras nüüd jätame, eh, jätame tõesti meie põllumajandusettevõtted toetuseta, seitsekümmend viis protsenti oma tuludest praegu saavad nad eh, just Brüsselist. kas me tõesti jätame selle kõik jälle liikmesriikide hooleks, me võime seda teha, aga kui liikmesriigid ei suuda ikkagi oma põllumajandusettevõtteid toetada, siis lähevad nood pankrotti. Te tõite siin Saksamaa kohta näiteid teisigi jah, mina oma liidumaal sama asja olen näinud, kui mina olin finantside eest vastutav seal. mina palusin ministeeriumil mul näidata projekte eelmistest toetusperioodidest ja siis leidsin, et neid ei saa jätkata, sest minu silmis nad tollal ei olnud jätkusuutlikud nii et mida me siis teeme meie ühtekuuluvuspoliitikaga, see vajab ka arutamist. kas meil ikka raskuspunktid on õiged, kui me räägime majanduskasvust ja tööhõivest? selline lähenemisviis, mis on väga kontsentreeritud, kas see ikka on õige? võib-olla, aga me peame mõtlema ka selle peale, mida me tahame, kuidas me tahame eurot stabiliseerida jätkusuutlikult me teame, et meil on riike, kus on vaja juurde rajada infrastruktuure, teisi, kus need on juba hästi välja arendatud, aga on hoopis vaja haridust äh, toetada. meil on liikmesriike, kus noorsootööhõive algatused äh, ei ole sugugi äh, eriti edukad olnud. nii et me peame mõtlema prioriteetide kohta ja me ei tohi lubada, et me peame rääkima kaduma läinud põlvkondadest mõnedes riikides. ja nüüd agentuuride teema, veel paar märkust ainult minu poolt. nõukogu on väga kenasti regulaarselt üritanud vältida seda arutelu, kui me loome agentuure, siis me peame vaatama ka, millised mõju nad avaldavad näiteks Parmas on meil toiduainete agentuur, meil Saksamaal on kaks kaks suurt agentuuri, meil on äh, äh agentuurid Saksamaal, mis tegutsevad loomade heaoluga ja tervishoiuküsimustega ja ka mõneti toiduainete ohutusega. nii et me peame mõtlema, kuidas ikkagi agentuure sidusamalt äh, paigutada. nüüd välispiiride kaitse, sise- ja välisjulgeolekut, täna me ei saa enam lahus teineteisest arutada ning meil on aluslepingus olemas ka artikkel seitsekümmend kaheksa, mis nõuab meilt solidaarsust nendes küsimustes. jah, kui me peame revideerima oma eelarvet, siis me peame teadma, mis on meie ühised väljakutsed. meil on vaja need, kes rohkem teevad ära välispiiride kaitseks ja rändekriisi lahendamiseks, peavad saama ka suuremad summad solidaarselt Euroopa Liidu eelarvest. Thank you, thank you very much, Mr tänan väga, härra Pööge. proua Aiella, te soovisite sõna eelmises arutelu osas, aga aega ei jätkunud. kas te sooviksite nüüd sõna võtta? palun. Sí, gracias, señor presidente. Sí, porque la verdad es que estando... jah, tänan, esimees. härra Lamassoor on siin ja minu kolleegid on ka siin soovin küsida paar küsimust paneeldiskussioonis osalejatelt, aga veel enne seda, kui ma seda teen, reageeriksin sellele, mida härra Föst ütles. seda siis seoses sellega, mida osa ekspertidest arvab liikmesriikide valitsuste tegevustest ja üldse Euroopa Liidu eelarve plussidest ja miinustest tegelikult ma arvan, et eh, inimeste sõnavõttudes ei ole väga seost reaalsusega, et mõned individuaalsed juhtumid võivad tõesti natuke hullumeelsed tunduda, aga me peame vaatama ka teisi teemasid, no näiteks vee kvaliteedi parendamine või näiteks saastatud maa eh, teema esiletoomine nagu te teate, siis Saksamaa on see liikmesriik, mis peatas direktiivi ähm, mulla kvaliteedi kohta. ehk siis tegelikult saaks survestada neid valitsusi, et mõningad need Brüsselis olevad probleemid lahendada. mõned lahendused ei pruugi tunduda kohased, aga tegelikult nad tõstavad teadlikkust kodanike seas kui rääkida ähm, mulla saastatusest, siis võib-olla oleks hea, kui Saksamaa selle veto ära lõpetaks. ehk siis mina ei ole teatud projektide suhtes alla andnud. no mõned neist ei pruugi alati tunduda kõige loogilisemad, aga nad lahendavad siiski probleeme, millega seisavad silmitsi igapäevaselt tavalised inimesed. nüüd on meil üks suur probleem, mis on seotud eelarvega ja ka teiste probleemidega. ja see seisneb selles, et teie riigil on tohutu eelarve ülejääk, paistab, et me ei saa seda ära kasutada investeeringuteks ja Euroopa eelarveks. Teie kui öö, ähm, oma riigi majanduse ekspert, küsiksin teilt, et kuidas te selle suure eelarve ülejäägi teema lahendate? see on midagi sellist, millest keegi siin rääkida ei taha aga teised liikmesriigid on ju suurte puudujääkidega. samuti me oleme lahendanud Euroopa Keskpanga probleemi, mis tegelikult on ju Saksa kätes peaaegu, aga fakt on see, et Saksamaa ei taha investeerida ei avalikus ega erasektoris, ka palkadesse mitte. see on probleem, millega te peate, millega te peate tegelema, enne kui te tulete siia ja hakkate meile ütlema, et meie peame investeerima ja et kuidas peaks Euroopa Liidu eelarvet korraldama või siis mitte korraldama. Saksa raudteeettevõtjad tulevad siia, küsivad millegi jaoks raha aga kulutavad selle hoopis millegi muu peale. no hea küll, aga me tahame, et äh, kõik oleks jätkusuutlik, me tahame aidata oma kodanikke. võib-olla te ei ole kõigega nõus, mida ma ütlen, aga enne seda, kui te tulete siia ja peate meile loengut, siis mõelge ka sellele, mida teie oma riik teeb ja kuidas see teisi mõjutab. no nüüd küsiksin härra Lamassoorilt küsimuse meil on ähm, mure, mis on seotud Euroopa Liidu eelarve rahastamisega, et kas tuleb Junckeri plaani variant kaks, mis teatud äh, piirideni äh, taaskapitaliseerib Euroopa Investeerimispanka neid projekte, mida praegu arutatakse seoses äh, olukorra parendamisega riikides, milles on kõige rohkem probleeme see oleks esimene küsimus seoses Euroopa Liidu eelarve rahastamisega, teiseks toetused, sellised tööstused nagu, tööstussektorite esindajad nagu näiteks lennundus, raudteetööstus, nad tulevad, ütlevad ja küsivad minult toetuste kohta, mida teie selle kohta arvate, kuidas peaks selliseid tööstusi rahastama, aitäh! Thank you uh,, Mrs Ayala! tänan väga, proua Ayala! vaatan, et ajagraafikust peame me päris hästi kinni ehk siis kui on liikmesriikide parlamentidest inimesi ja ka teisi, kuulaksime kahte-kolme küsimust, enne kui läheme tagasi paneelini. kas keegi soovib sõna? härra Guerreri, palun. Yes, thanks very much. jah, tänan väga nagu diskussioonis osalejad ütlesid, siis see on natuke nagu déjà vu. selles mõttes, et me peame siin arutelu, mida me oleme viimastel aastatel juba pidanud. see on nüüd tõsi, aga teiselt poolelt ei ole tõsi. praegune olukord on täiesti teistsugune, kui seda võrrelda sellega, mis oli minevikus. maailm on tohutult muutunud, seda ka viimase aasta jooksul ja meie eurooplastena seisame silmitsi suurte väljakutsetega. ränne, majanduskriis, julgeolek, neid teemasid on palju ja palju mainitud. me peame teadvustama, et selline arutelu peaks võtma teistsuguse mõõte, sest nende väljakutsetega toimetulemiseks on loomulikult vaja palju tööriistu, diplomaatia, sõjaline sekkumine, aga on vaja ka rahalist toetust. Nende probleemide lahendamiseks on vaja luua endale vajalikud võimalused. sellepärast selline arutelu ongi nii oluline. arvan, et suund, mida jälgida, on väga selge, muuta asju lihtsamaks süvitsi muuta meie kulutuste korrektsioone, aga lubage, ma toon välja ühe võtmetähtsusega soovituse. ja see on see, et Euroopa raha tuleks kulutada sellistele asjadele, mis, mille tulemus on selge Euroopa lisaväärtus. ehk siis on tarvis poliitika instrumenti, millest kodanikud saavad aru. näiteks äh, kui Euroopat üles ehitati, siis see põhines kahel põhimõttel, lähimuspõhimõte ja Euroopa lisaväärtus. Need asjad eksisteerivad koos, aga me praegu vaatame sellest põhimõttest mööda. sest äh, lähimus ei olnud ju ainus põhimõte, vaid ka tuleb luua lisaväärtust. suurem osa Euroopa Liidu äh, rahast asendab kohati liikmesriigi raha, ehk siis tegemist ei ole millegi lisamisega. nagu siin on ka välja toodud, lubage, ma võtan oma mõtte kokku sellega, et selle sessiooni pealkirjaks on parem äh, Äh, sidusus Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel, et kuidas me paremini koostööd saame teha. ehk just sellest vaatevinklist peaks rõhutama, et selline suhestumine on väga tähtis. lubage, ma ütlen seda, et võib-olla Euroopa Liidu mõni institutsioon peaks paremini tead-, teavet jagama parlamentidele eks see oleks minu soovitus, mille ma tahtsin välja tuua, aitäh uh,. The next speaker is järgmine kõneleja on härra Anderson Rootsi parlamendist. Eh, eh, tänan väga, esimees. Eh, kõigepealt sooviksin öelda seda, et on hea kuulda härra Lamassoori rääkimas sellest, et asjad võiksid olla tõhusamad ja ratsionaalsemad, seda Euroopa Liidu toimimise kontekstis. veel üks oluline asi, millest tuleb mõelda, on eelarve konkreetne roll. mis on need probleemid, mille lahendamiseks seda kasutada tuleks? arvan, et me teeme endale karuteene, kui me arvame, et eelarve ongi see, mis lahendab Euroopa Liidu probleeme. nii see asi ei käi võib rääkida läbipaistvusest, kas sellest, kas uur-, eelarve peaks olema suurem, aga need on teised asjad. minu vaatevinklist on väga tähtis, et Euroopas kõik saaksid kasu ja mida rohkem inimesi saab majanduslikult kasu, seda terviklikum kõik on. alati, kui vaadatakse rahvuslikke huvisid, äh, siis ma loodan, et me saame seda nüüd, nüüd vaadata ka Euroopa vaatevinklist, sest meil on tarvis teha valikuid. Euroopa on konkurentsivõimet kaotamas ja globaalses kontekstis tuleb selle probleemiga tegeleda. eelarve seda probleemi ei lahenda, selle lahendab see, et meil tekib majanduskasv, rohkem investeeringuid, äh, arutatakse nelja põhivabadust, kaitset toetatakse, toetatakse vabakaubandust, ollakse vastu protektsionismile, mis on Euroopas ka pead tõstmas, isegi konkreetsete riikide vahel, need on kõik olulised teemad, mida on vaja arutada ja me ei lahenda neid probleeme ainult eelarvet suurendades, aitäh! tänan, härra Anderson, härra Rubik, palun! suur tänu, tänan südamest! jah, on hea, et me veel kord istume siin koos liikmesriikide parlamentidega, meie e, Euroopa Parlament ja teie, pluss eksperdid ja ma usun, et me peame mõtlema selle peale, et tulevikus meie suhtlemine oleks tihedam Euroopa ja liikmesriikide tasandil. ja ma arvan, et on hea, et me ka mõtleme selle peale, kuidas sotsiaalvõrgustike kaudu tulevikus paremini ühenduses olla. Euroopa Parlamendis on meil nüüd olemas uurimistalitus, kolmsada valdkondade vahelist eksperti töötab selles keskuses ja igaks täiskoguks valmistavad nad meile ette teemad, selgitustekstid ja väga tähtis on, et kõik see, mis puudutab nüüd eelarvet, mis eh, meie eh, uurimistalitus eh, koostab selleks, ka teieni jõuaks. nii et selline vastastikune suhtumine, suhtlemine etendab väga tähtsat rolli ja meil on ka EPSAP olemas väga suurepäraseid uuringuid korraldatakse, väga head materjalid neljal leheküljel, aga on ka paksemaid uuringuid, näiteks NSA teemal see öö, eh, skandaalne lugu, kus meie uurimiskeskus, uurimistalitus kogu öö, eh, tehnoloogilise poole analüüsis ka läbi, nii et öö, mm, eh, ka teadus, meedia sõlmpunkti loomine ja kõik need eh, mitmesugused teaduskeskused, mis meil Euroopa Liidus on, tähtis, et need isolatsioonist välja tõsta ja et eh, nende mm, teadmisi laialdasemalt kasutada. üks peaprobleem Euroopa Liidu tasandil on see, et just suhtlusest, eh, sidepidamisest jääb vajaka nende vahel, kes asja vastu huvi tunnevad Thank you! tänan! järgmine kõneleja, eh, kahte saame veel kuulata, on härra Berga Rootsi parlamendist. tänan väga, esimees. arvan, et ähm, meil on võimalus, neil meist, kes me arvame, et me peaks olema üsna jäigad eelarve mõttes, ehm, me näeme seda näiteks enda parlamendis. Ehm, ja võib-olla peaks Euroopas ka nii olema. täna me oleme rääkinud ühtekuuluvuspoliitikast ja nendest riikidest, mis sellega seonduvad. ma arvan, et siin on teatud vastuolu. aga rääkides ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest, siis nende puhul on nii, et et äh, neid vahendeid tuleks kasutada täpselt just majanduskasvu loomiseks ja selleks, et luua parem tulevik, nagu ka kõiki teisi äh, rahastusliike. minu riigis on küll nõnda. üks asi on see, et, äh, et inimesed mõtlevad nii-öelda Euroopa Liidu rahast. on võimalik, et seda saab mõni hea projekt, aga alati nii ei ole ja seda teemat kritiseeritakse palju ja kui Euroopa Liidu rahastust äh, nõnda kasutatakse, siis inimesed on väga kriitilised. kodanikud ei tea sageli isegi, kuidas liikmesriigi eelarve töö toimib, ammugi ei teata Euroopa Liidu eelarve toimimisest palju. me peame tagama, et äh, kõigeülesed eesmärgid seisnevad ikkagi selles, et kuidas me saame kõige rohkem majanduskasvu luua kogu Euroopas, sest et see on Euroopale kasulik. kui me sellega hakkama ei saa, siis ma arvan, et meil tekib probleeme, mida iganes me ka ette ei võtaks. ma olen ka nõus sellega, mida äh, täna hommikul öeldi, et Euroopas ei tohiks olla liiga palju dubleerimist. võib olla erinevaid ameteid või agentuure, mis teevad ühte ja sama asja, ja sama võib olla ka liikmesriigiti, ehk sellele tuleb liikmesriikides mõelda ma ei ütle sellega seda, et ähm, Euroopa Liidu tasandil ei peaks olema äh, jäika eelarvet, lihtsalt äh, seda Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandi teemat tuleb omakorda arutada ja eelarvest peab paremini aru saama. tänan väga, viimane kõneleja on härra Kaier Euroopa Parlamendist, kes on raportöör kahe tuhande seitsmekümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve jaoks, härra Kaia, palun! suur tänu. ma ei tahtnud tegelikult üldse sõna võtta, aga ma arvan, et äh, Saksa valitsuse esindajad on väga pettunud, kui ma seda ei tee, äh, sest meil on niivõrd huvitav arutelu siin. jah, meil on vaja vastust ühele kesksele küsimusele ja meie Euroopa Parlamendiga ka otsime seda vastust ühelt poolt, aga ka liikmesriikide saadikud peavad seda tegema, kas me tahame Euroopa Liidu lisandväärtus äh, või tahame hoopis saada toetust liikmesriigi tasandil tehtavale? jah, see on raske küsimus, kui me räägime Euroopa lisandväärtusest, siis räägitakse tihtipeale netomaksjatest ja Saksamaa kuulub nende hulka. aga meie netomaksjate olukord näitab, et me oleme nagu halvemas olukorras ja mis see tähendab? kas Saksamaa nüüd tahab seetõttu seda, et väga palju raha tagasi tuleks eelarvest või mida, aga siis tekib meil probleem. ja härra Fuss juba rääkis sellest väga õigustatult see, kuidas rattateed Münsteris rajatakse, kas see on ikka Euroopa Liidu lisandväärtus, see on silemaa seal, kus rattaga on hea sõita? ei, teised peaksid neid äh, rattateid rajama. see ei ole hea rahakasutus, ei ole lisaväärtus. nii et me nüüd kas arutame Euroopa Liidu lisandväärtuse üle ja siis on netomaksjate olukord äh, halvem, aga kui me räägime netomaksjate olukorrast, siis unustatakse jälle ära lisandväärtuse pool. Äh, ja see kui me seda ära ei otsusta, siis me kuidagimoodi ei eh, suuda ära otsustada ka, kuidas üles ehitada Euroopa Liidu eelarve. meil on, võime muidugi loobuda eh, ühtekuuluvusrahadest eelarves, aga kümnekoristada Erasmus, ma täitsa kujutan ette sellist muutust. Eh, ja samas ma kujutan ette, et sellele seisab Äh, vastu paar grupeeringut kodus, kes ütleb kohe, et äh, see tähendab, et me hakkame Saksamaa rohkem maksma netomaksjana, niigi maksame. nii et me peame öö, äh, mõtlema, kas me tahame siis netomaksjate olukorda arutada või me tahame lisandväärtuse teemaga põhjalikumalt tegeleda jah, me peame muidugi vaatama, kui palju keegi äh, maksab Euroopa Liidus, aga Põhja-Reini äh, Vestfaali liidumaal me alati äh, arutatakse seda, et kui me sama palju tagasi ei saa eelarvest, siis siia ei ole seal kõigil mõtet. aga nüüd on Briti pidurid kadunud, mõned on selle taha alati ennast peitnud, aga nüüd on tõde saabumas nii et eh, liidumaa esindajad on alati öelnud, näiteks Põhja-Reini-Vestfaali liidumaalt, et eh, jah, meil ei oleks midagi selle vastu, et tagasimaksed kaotada, aga britid ju saavad neid, aga nüüd on see argument ära kadunud. enam ei saa brittide selja taha pugeda. Thank you uh,, thank you. tänan väga selle viimase sõnavõtu eest ja ka kõigi eelnevate sõnavõttude eest. kõik olid väga huvitavad. toon ühe asja välja viimase sõnavõtu kohta. ma arvan, et te ütlete väga õigesti seda, et põhimõtteline küsimus, mida on välja toodud, ongi Euroopa lisaväärtuses kas see on see, mida me tahame? ma loodan muidugi, et sellele vastatakse jaatavalt, aga kas see on ka see, kas Euroopa lisaväärtus on see, mida kõik kodanikud tahavad? ja siis, kuidas me lepime täpselt kokku selles, mida see tähendab, sest seda võib ju erinevalt tõlgendada. tahan lisada veel ühe mõtte, mis on seotud netomaksjate ja netokasusaajatega mulle tundub, et kui rääkida netomaksjatest, siis räägitakse sellest eelarve kontekstis. aga tegelikult siia on vaja lisada seda, just et räägitakse netomaksjatest eelarve kontekstis loodetavasti, kui mõni riik muutub edukamaks, kui ta on praegu, ja kui luuakse eelarve, mille keskmes on Euroopa lisaväärtus, siis arvan, et peaks olema võimalik saavutada olukord, kus kõik liikmesriigid Euroopa Liidus on netokasusaajad. seda just majanduslikus ja poliitilises vaatevinklis. ehk siis me ei keskenduks ainult netomaksjatele, netosaajatele ainult eelarve kontekstis. tõepoolest, see, mida me tahame ja see, mida poliitikaga saavutada, on Euroopa lisaväärtus. nüüd mina lõpetan ja annan sõna neljale eh, inimesele siin minu kõrval kasutame seda vastassuunas, kõigepealt siis härra Lamassoor, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu ka kõikidele sõnavõtjatele, president Monti oskab paremini öelda seda, kui hea meel meil on olnud selle üle, et meil on olnud nii kõrgetasemelised sõnavõtud ja, ja kui hea meel meil on selle üle, et teil on selline koostöövaim ja head mõtted. teen kiiresti kõigepealt härra Grant äh, Šoti rahvusparteist ja paljud teised, kes võtsid äh, sõna nii eile kui täna, tunnevad muret äh, Brexiti tagajärgede pärast rahastamise valdkonnas. Need tulemused, need tagajärjed on positiivsed, kui Euroopa kui Ühendkuningriik soovib meie majandusruumis osaleda, tuleb äh, tal maksta, tuleb tal maksta nii, nagu seda teeb Norra. ja Ühendkuningriik äh, peab maksma seetõttu märkimisväärselt rohkem kui täna. see on väga tore. ja äh, mul on väga kahju, et Briti rahvale seda ei selgitatud piisavalt enne rahvahääletust ja väike naeratus on mul suul, kui ma seda kahju tunnen, tundes tegelikult kahjurõõmu. proua Piires Äh, Portugal. Portugalist talle äh, avaldas kahju, et äh, on silmakirjalikkus teataval määral Euroopa tasandil väikeste riikide suhtes distsipliinsusega, eelarvedistsipliinsusega. Teil on õigus ja see on skandaalne. samamoodi nagu mõned pangad on liiga suured, et nad saaksid läbi kukkuda ja me ei lase neil pankrotile minna, on riike, nagu minu koduriik, kes on liiga suured äh, Äh, kes, kelle kiusamine, äh, sanktsioneerimine äh, oleks liiga šokeeriv ning neid jäetakse seetõttu rahule. ja kolleegid Manka ja Rainer Pööge tõid praktilisi näiteid siin minu esialgse ettepaneku kohta, tore, aitäh. Rainer Pöögel oli õigus, kui ta ütles, et me peaksime võtma arvesse seda, kui palju läheb geograafiline asukoht perifeersetele riikidele täna maksma? Kreekale, Itaaliale, teistele riikidele, kes on geograafiliselt ka näiteks rändekriisiga seoses eesliiniriigid, nende jaoks tuleb näidata üles Euroopa solidaarsust. ja kõige lihtsam viis selle solidaarsuse näitamiseks on ühtne Euroopa eelarve, ühtne Euroopa Liidu haldus ja vastasel korral tuleb leida teisi vahendeid ja teised riigid peavad seetõttu võtma mõned pagulased enda juurde. me peame leidma Euroopa solidaarsuse mudeli, leiutama selle. härra Staskovski äh, rääkis sellest samuti, sellest solidaarsusest kõikide eurooplaste jaoks. Solidarnost on Poolast pärit ja see Solidarnost on ka meile kõigile eeskujuks. Äh, kolleeg Alina Sender tundis muret selle pärast, et kuidas rahastada Junckeri teist tegevuskava. selle eesmärgiks oli, on investeeringute stimuleerimine äh, ja kasu toovate investeeringute äh, investeerimine. ja praegusel hetkel on kätte jõudnud aeg, et mõelda selle üle järele, kui me räägime uuest finantsperspektiivist, mitmeaastast finantsraamistikust, et meil peaks olema Euroopa investeeringute eelarve, mida praegusel hetkel ei ole. Merci beaucoup, monsieur Lamassoure uh.... suur tänu, härra Lamassoure, Clemens Füst, palun suur tänu! ma teen lühidalt äh, selle ülejäägi küsimus, sellest me praegusel hetkel ei räägi küll, aga siiski Hispaania majandusprobleemidel ei ole tegelikult Saksamaa ülejäägiga mitte midagi pistmist, otse vastupidi. praegusel hetkel me näeme, et äh, majanduskasv on taastumas Hispaanias kolm protsenti ja Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika ja vahetuskursi poliitika on sellele kaasa aidanud ja ja samal ajal Saksa äh, ekspordid suurenevad, Saksamaa ülejääk Äh, on samuti seotud sellega, et Euroopa Keskpank hoiab kapitali äh, vood äh, perifeeriast, ei saa eeldada Saksamaa ja Hollandi ja teiste, teiste abi perifeeriale, samal ajal tekib ülejääk. Te ei saa eeldada, et samal ajal mingisugust ülejääki ei teki, see ei oleks loogiline, meil on ühine valuutaliit ja meil on kas madal äh, euro vahetuskurss või madal äh, Saksamaa ülejääk, aga mõlemat korraga ei saa. mis puudutab netotasakaalu küsimus, siis äh, ma ei ma loodan siiski, et inimestele saab eelarve tasakaalu selgitada, selgitada seda, et see ei ole põhimõtteliselt midagi halba, kui kulutatakse Euroopa huvidega, huvidele vahendeid. see peaks olema siiski võimalik meil, et nii palju ikka on usaldust meie poliitikutesse, et saab selgitada rahvakodanikele, et Türgi pagulastele vahendite suunamine on Saksamaa ja Euroopa huvides ning eelarve tasakaal on sellega seotud kui ainus alternatiiv on see, et me kulutame vahendeid edasi kasututele asjadele, siis ma arvan, et parem on siiski üritada seda selgitada rahvale. suur tänu! härra Tšatskovski. ma töötasin Euroopa Parlamendis äh, põhiseaduse komisjonis koos Alanna Masuriga ja mul on olnud mitmeid arvamuste vahetusi Euroopa Parlamendi kolleegidega, liikmesriikide parlamentide kolleegidega ja nad on küsinud, mis on juhtunud, mis sinuga juhtus? Äh, mina olin äh, oma peaministri Sherpaks nõukogus ülemkogus ja olen osalenud kõige raskemates läbirääkimistes äh, kliimamuutuse, energia temaatikaga seoses, äh, rände temaatikaga seoses, seoses. ja ma pean äh, teile tunnistama, et tänane arutelu valmistab mulle pettumust. miks? sellepärast, et nii kerge on rääkida lisandväärtusest, sellest, kuidas me sellest äh, netopanustamismentaliteedist vabanema, nii kerge on rääkida sellest, et me hakkame äh, kulude äh, osapoolt reformima, väga tore, me peame sellega tegelema ja see on, see on, ma olen sellega nõus ja nii edasi, sellest rääkida on väga lihtne. aga kui me lähme siis jällegi ministrite nõukogus läbirääkimiste laua taha, siis aru, läbirääkimised on raskemad kui kunagi varem võib-olla ja ma arvan, me peaksime millega pihta hakkama, peaksime hakkama pihta millegagi, mis on suhteliselt kerge, ehk siis kooskõlastamine. ja kooskõlastamise kord, kohta ma ei ole palju sõnavõtte kuulnud paraku äh, selle koosoleku jooksul, see on suurim võimalus, millest meil tuleb kinni haarata. sellised kohtumised, kus on kohal Euroopa Parlamendi liikmed ja ning liikmesriikide parlamendide liikmed peaksid olema äh, Äh, just nimelt see võimalus, millest haarata kinni, kui me hakkame rääkima edaspidi ka ainult kuludest ja kuludest, siis ma olen kindel, et me pöördume tagasi täpselt samade vanade teemade juurde, mida me nämmutame kogu aeg, ta Briti tagasimakse, muud ja nii edasi ja nii edasi, äh, me oleme rääkinud, ma olen rääkinud oma üliõpilastega sellest korduvalt, aga need on teemad, millest ei ole kerg-, mille, millest, mille puhul ei ole midagi kerge ettevõte, me peaksime rääkima sellest, mida me saame koos teha, äh, meie prioriteetide kooskõlastamist, poliitika kooskõlastamisest, andmevahetusest. kui me saav-, aga alustame selliste asjadega, siis äh, samm-sammu haaval äh, võib-olla me jõuame selle teistsuguse lähenemisviisi juurde, millest rääkis Alan Lamassoor ning sellest võidavad kõik. kui me suudame välja mõelda Euroopa lahendused, jõuda Euroopa lahenduste juurde, siis me hoiame raha kokku liikmesriikides. aga me ei aga kui me peame tulevikus ka korraldama selliseid üritusi nagu tänane üritus, ilma et me prioriteete paika paneksime ühiselt, räägiks, räägime ainult eh, kulutamisest või siis valitsustevahelise koostöö loogika jääbki kehtima, selline see poliitika on. suurem osa meist on poliitikud, nii et ärgem tehkem siin ennast lolliks, ärgem loogem endale illusioone. töö läheb ainult raskemaks, mitte kergemaks. selline on raske aeg meie ümber. võib-olla äh, maailm muutub valimiste käigus, aga, aga jäägem siis kaine põhim-, mõistuse põhimõtete juurde, ärgem loogem pilvelosse, pöördudes tagasi äh, siis äh, minu kogemuste juurde Põhiseaduse komisjonis võin ma öelda, et keskendugem nendele asjadele, mida on kergem saavutada ja siis ehk äh, me saavutame vähemalt midagi. ja suur tänu ja proua Žigane, palun järgmisena. suur tänu. mina jätkaksin sealt, kus äh, härra Traskovski pooleli jättis, nimelt majanduspoliitika kooskõlastamine mina usun, et Euroopa majandus poolaasta instrument on suurepärane töövahend, mida ei kasutata piisavalt palju mõned teie seast juba mainisid arutelus, et kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika investeeringutest, siis me peaksime arvesse võtma riigipõhiseid soovitusi rohkem, kui seda on tehtud ning tuleks investeerida sinna, kus praegu on puudujääke. me oleme avastanud, et jalgrattateedesse investeerimine on väga hea aga riigipõhised soovitused võib-olla seda ette ei äh, kirjuta ja sama puudutab ka äh, veepaake ja siin oleks võib-olla siis äh, just nimelt riigipõhised soovitused, see, mida tuleks rohkem arvesse võtta, et tagada, et Euroopa liikmesriigid saavad paremini aru, kuhu need investeeringud peaksid minema, kus neid on vaja ja miks neid nii suunatakse. suur tänu Šotimaa esindajale härra Grantile, kes tuleb Šoti Rahvusparteist, kes võimaldas äh, meil rääkida mitte ainult Ühendkuningriigist, vaid ka Ühendkuningriigiga ühiselt. paljudes aruteludes on äh, lähenemisviis olnud just teistsugune. suur tänu, et te tuletasite meile meelde, et äh, kulutõhususe analüüsides on retoorika liiga banaalne ning väga oluline on rääkida Euroopa lisandväärtusest ka poliitilist tegevust plaanides ja lõpetuseks, mis puudutab äh, liikmesriikide kulude ülekandmist äh, koos äh, poliitika prioriteetide, poliitika pädevustega ülekandmisega Euroopa tasandile, riigi tasandilt. sellest rääkisid väga paljud siinkõnelejad ja härra Lamassuur algatas selleteemalise arutelu tänases mõttevahetuses. see teema on väga raskesti lahendatav, sellepärast et liikmesriikide parlamendid ajavad sõrgu vastu pädevuste üleandmisele, täiel määral nad annavad natukene ametile pädevusi eh, teabe kogumiseks, teabe analüüsimiseks, aga täidesaatvaid ja jõustavaid pädevusi üle ei anta. ja seega luuakse siis äh, kahekordsed ametid, amet, mis äh, kogub informatsiooni ning analüüsib seda, aga liikmesriigi tasandile jääb täidesaatev amet ja poliitika jõustaja ja ma ei tea, kuidas me seda probleemi lahendame, see on üks põhilisi probleeme meie Euroopa Liidu otsustusprotsessis. suur tänu võimaluse eest selles suurepärases mõttevahetuses osaleda, aitäh! aitäh kõikidele meie esinejatele! Äh, tuletaksin, kordaksin veel üle midagi, mida juba ütlesin, ammutades inspiratsiooni viimasest aruteluvoorust mul on tunne, et peaaegu kõik, kes rääkisid siin kooskõlastamisest äh, ja kooskõlastatusest, kõik ei rääkinud sellest, sellest ei räägitud piisavalt palju, kuid igal juhul kõik, kes rääkisid sellest, suhtusid sellesse positiivselt. Äh, mina Äh, kuulsin paraku vähem äh, mõtteid selle kohta, kuidas seda protsessi parandada, aga ehk äh, kõrgetasemelise töörühma liikmed kuulsid rohkem kui minast, minu arvamus ei ole oluline. mina ootan igal juhul pikisilmi võimalust raportit üle lugeda Äh, ja vaadata, millised võiksid olla värsked äh, mõtted selle kohta, kuidas äh, seda põhimõtet praktikas ellu rakendada. me oleme kõik päri, paistab, et tõesti seda kooskõlastamist on vaja. seda erinevatel põhjustel. Alan Lamassoor tuletas meile seda väga hästi meelde, nii nagu ka mitmed teised sõnavõtjad huvitav on siis see, milliseid äh, huvitavaid värskeid mõtteid esitab meile kõrgetasemeline töörühm selle kohta, kuidas seda praktikas ellu rakendada, poliitiliselt ei tohiks need mõtted olla liiga keerulised. poliitilist vastuolu ei tohiks nad väga palju ärgitada, et need oleks kergem ellu viia. kell on nüüd äh, kaksteist kakskümmend seitse, meie lõpp voor algab kell kaksteist nelikümmend viis ehk kahekümne minuti pärast. nii et ma arvan, et äh, praegu on õigustatud äh, lubada teil puhata pisut äh, ning paluksin teil kell kaksteist nelikümmend tagasi olla oma kohtadel, et täpselt kaksteist nelikümmend viis saaksime jälle pihta hakata oma tööga, aitäh! If I can ask you to ma palun, et te võtaksite kohad sisse. president Schulz paraku äh, praegu liitub meiega pisut hiljem. aga ma arvan, et kõik on nõus, et me alustame tööga. meil lubati ilma temata alustada. ja peame kinni sellest järjekorrast, mis meil algselt oli ette nähtud ja mina lihtsalt äh, kaon siit laua tagant ja ütlen vaid enne veel, et härra Hudak alustab, äh, siis proua Georgieva ja siis mm, esimees, töörühma esimees Monti saab sõna ja loodetavasti ka president Schulz vahepeal saabub. minister, palun, nüüd on sõna teil. ma tänan, enne kui sa siit kaod ma arvan, et me kõik peame sind äh, väga tänama kõige eest, mis sa oled teinud kahe päeva jooksul, juhtinud neid arutelusid ja äh, tõesti äh, vaadanud, et kõik sõna saaksid, ega see lihtne ei ole. Of... lugupeetud parlamendisaadikud, president, kes kohal veel ei ole aga esindatud äh, proua asepresident ja kõrgetasemelise töörühma esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, mu daamid ja härrad. mul on suur heameel täna siin olla ja Slovakkiat, eesistujat esindada siin teie ees, teie äh, kõrgete külaliste ees, Euroopa Parlamendi saadikute ees nõukogu ja komisjoni ja teiste institutsioonide esindajate ees sellel tähtsal üritusel. ma olen väga tänulik esimees Montile selle konverentsi kokkukutsumise eest ja president Schulzile, et siin see korraldatakse. jah, teema on väga tähtis, Euroopa Liidu eelarve, tuluallikad, liikmesparlamentide roll otsuste langetamise protsessides, raha küsimustes on kõik väga tähtsad teemad kui me räägime sellest väga tähtsast projektist, see projekt mõjutab Euroopat ja seda, kuidas Euroopa on konstrueeritud. koolist, ülikoolist meenub, et igal projektil peab olema vähemasti kolm osa. ja tuleb vastata kolmele küsimusele. esiteks, miks me seda projekti arendame, teiseks, eh, mispärast lõpetuseks et mida me teeme. see, mida me teeme, on väga tähtis, sest äh, me oleme praegu ristele jõudnud Euroopa Liidus. olukord, kus meil on Brexit, äh, uued äh, välisväljakutsed, ränne, julgeolekuteemad. kõik see loob keskkonna, kus Euroopa peab muutuma, aga muutused ei toimu ilma rahaliste vahenditeta ja eelarve ümberkujundamiseta. Euroopa Liidu eelarve minu jaoks, äh, mina olen uus selles äh, olukorras, aga nagu mikrokosmos, mis koondab erinevate liikmesriikide erinevaid seisukohti, institutsioonide seisukohti, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide seisukohti. me mõtleme selle peale, mida me teeme, miks me seda teeme ja mida me tahame teha ja peame jääma realistideks selles osas, mida Euroopa Liidu eelarve saab, suudab saavutada. Euroopa Liidu eelarve kujutab endast ainult kaks protsenti kogu Euroopa Liidu kulutustest ja väga suuri ootusi sellele panna ei saa, liikmesriikide eelarved peavad olema ikkagi peamiseks tõukejõuks, mis muudab Euroopa Liidu tugevamaks, konkurentsivõimelisemaks ja turvalisemaks kodanikele. aga meil peab olema ka julgust vaadata eelarvet uute silmadega, et see vaja, vastaks vajadustele ja väljakutsetele, mis meie ees nüüd Euroopa Liidus on jah, mul oli hea meel äh, osaleda äh, aruteludes täna hommikupoolikul. räägiti väga palju Euroopa Liidu lisandväärtusest, et Euroopa Liidu eelarve peab seda lisandväärtust andma. härra Lamassuur väga selgelt ütles, et kui me ei määratle, mis see lisandväärtus on Euroopa jaoks, siis meil ei ole kunagi edu. ja meil ei õnnestu moodsat eelarvet koostada, mis vastaks aja vajadustele ma ei ole kuulnud, kuidas määratleda seda lisandväärtust, aga see on tähtis ülesanne, kui me seda ei tee, siis alati jääme erinevatele seisukohtadele selles, eh, mida see lisandväärtus peab tooma liikmesriikidele ja piirkondadele ja väga raske on sellisel juhul ühisele meelele jõuda ka, et milline see ülesehitus peaks olema nii kulude kui ka tulude poolel. Eh, mõelgem eh, selle peale, mida mina pean Äh, kõige tähtsamaks neljaks-viieks elemendiks. ma mõtlesin nende asjade üle, kui kuulasin arutelu. esiteks äh, on vaja äh, juhtida Euroopa Liidu poliitikaid ja strateegiaid. on vaja juhtida meid konkurentsivõimelisema, turvalisema ja parema Euroopa Liidu poole kodanike jaoks. eelarve peab andma need põhielemendid, eh, mis toetavad meie ühiseid tegevuspoliitikaid näiteks rändevallas. nii et see juhi roll kõigepealt. teiseks, eelarvel peab olema väga tugev hoob, peab olema väga tugevaks hoovaks. eelarve on see, kuidas me täiendame ressursse, mis on liikmesriikidel, erasektoril käsutada ja me kuulsime näiteid sellise hoova funktsiooni kohta. teiseks, kolmandaks, eelarve peab võimaldama ühendada Euroopa Liitu eh, füüsiliselt infrastruktuuride kaudu, side, transport, energeetika, digitaalsed infrastruktuurid, aga ka iniminfrastruktuure on meil vaja, mõnikord need unustatakse ära, meil on vaja äh, Euroopa kodanikkond moodustada. aga see on võimalik siis, kui eurooplased suhtlevad omavahel, noored suhtlevad omavahel, aga siin me oleme kaotamas võitlust oma kodanike eest, ekstremistid tõstavad pead. ja neljas on jah, tõesti lähenemine. eelarve peab aitama Euroopat lähendada üksteisele, toetama kõige nõrgemaid kaugemates piirkondades see on ju meie väärtuste nõue. kui me suudame nendes väärtustes ühele meelele jõuda ja äh, mõistame, mida Euroopa Liidu eelarve võib juurde anda, siis me saame rääkida ka sellest, kuidas eelarve peaks välja nägema. jah, äh, see oli kõik, et mida see endast kujutab aga kuidas seda kõike saavutada, siin arvamused lahknevad, kuidas see uus eelarve peaks välja nägema, uued allikad, uued omavahendid, jah, on, see on tähtis eh, aspekt, aga eh, palju räägiti, et asi ei ole mitte ainult uues rahas, täiendavates rahasummades, vaid peame mõtlema ka, kuidas eh, kasutada eelarvelisi vahendeid. kui me vaatame praegust eelarvet, siis Äh, on vaja tõesti mõelda, kas äh, ikka igal real kõige paremini kulutatakse raha eurooplaste huvides ja veel üks asi, mis juba eile tõusetus uudistes ja volinik Moskovitši viitas sellele, et Euroopa Liidus igal aastal me äh, kaotame Äh, ebapiisava käibemaksu kogumise sissenõudmise tõttu sada kuuskümmend miljonit eurot jääb saamata. aga selle rahaga me saaksime väga palju vajadusi rahuldada. Kristalina rääkis siin, et kui suurt võitlust peetakse, et äh, rahaliste vahendite puhul suuremat paindlikkust saavutada. kui me vaatame äh, kõike seda, siis on vaja tõesti paremini kasutada olemasolevat vahendeid ja milline mõju peaks olema eelarvel? eelarve peaks kajastama uusi väljakutseid, mis Euroopa ees on ning vastama ka kodanike ootustele. aga eelarve peab olema ka arusaadav, mõnikord me koostame eelarvet, millest mitte keegi aru ei saa. ja siis on väga raske selgitada. nagu te teate ajaloost dinosaurused ei surenud välja sellepärast, et nad tugevad olid, vaid sellepärast, et nad ei suutnud kohaneda uue, uue olukorraga, uute tingimustega. ja meiegi peame nüüd kohanema Euroopas uute tingimustega, uue olukorraga. jah, ma vabandan, et ma läksin ajast üle. sekretäriaat tegi mulle ettekirjutuse, aga loodetavasti mitte väga palju. nüüd nõukogu esindajana võin öelda, et nõukogu on valmis olema nendes aruteludes omavahendite üle ja Euroopa Liidu rahastamise tuleviku üle heaks partneriks. me oleme nõukoguga jälginud äh, seda arutelu kulgu väga tähelepanelikult ja esimees Monti on arutanud finantsministritega vähemasti kahel korral, veebruaril möödunud aastal ja sel aastal ECOFINis neid teemasid, nii et see on tähtis nõukogu jaoks, ministrite jaoks. liikmesriigid pööravad väga palju tähelepanu sellele protsessile. aga väga tähtis on ka see, et meil on siin liikmesriikide parlamentide saadikud koos Euroopa Parlamendi saadikutega, meil on vaja seda dialoogi pidada liikmesriikide Euroopa vahel, sest paraku tihtipeale me oleme Brüsselis milleski kokku leppinud, aga kui läheme koju tagasi, siis räägime hoopis teist keelt. ja siis hakkavadki igasugused probleemid. ja see on ainult vesi populistide veskile. tähtis on pidada seda arutelu, sest äh, sellel on, on mõju äh, väljaspool arutelusid äh, meil on mõttekojad, ajutrustid, kes äh, ragistavad ajusid selle kallal. Vladimir Manka, äh, äh, minu kaasmaalane on teinud omapoolseid ettepanekuid, Slovakkia Teaduste Akadeemia on siin ettepanekuid teinud. aga lõpetuseks eesistuma Slovakkia esindajana, nõukogu esindajana ma tahan teid kõiki tänada väga väärtuslike ja kasulike mõtete eest siin arutelus. see on teekond, mis meil jalge all on ja nõukogu on konstruktiivseks partneriks, et Euroopa Liidu eelarve muutuks paremaks ja kaasaegsemaks meie kodanike jaoks. Now I can say good afternoon nüüd võin juba öelda tere pärastlõunat, pole ammu kohtunud. kõigepealt ma väljendan ähm, komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kahetsust, ta soovis siin olla äh, Te saabusite väga aegsasti, sest ma hakkasin ka teie kohta midagi ütlema. Ehm, aga komisjoni president on väga aktiivselt selles arutelus osalenud, nagu ka härra Monti teab. me kutsusime tedagi komisjoni ehm, teemasid arutama ning komisjoni president tahtis isiklikult väljendada oma tänu parlamendi presidendile, eriti just selle eest missuguseid kui, kui kandev roll oli tal praeguse mitmeaastase finantsraamistiku loomisel just selleks, et tõeliste omavahendite kontseptsioon püsiks elus ja see oleks osa ka järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks. ehk siis tänan nii Jean-Claude'i nimel kui ka minu ja minu kolleegide nimel. lubage, ma toon lõpetuseks välja neli asja esiteks, mulle jääb mulje ja ma olen ka kolleegidelt kuulnud, et see arutelu on väga hea eh, rahvaesindajate kaasamise viis. pean silmas neid esindajaid, kes on valitud liikmesriikides ja kes on ka siin nii Euroopa Parlamendi kui liikmesriikide parlamentide esindajate sõnavõtud olid väga järjepidevad ja need ka täiendasid üksteist. minul oleks kindlasti hea meel näha seda, et ähm, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid arutavad edasi Euroopa tulevikku ja loomulikult ka Euroopa Liidu eelarve tulevikku. teiseks peamine sõnum, mille me siit peaksime kaasa võtma, on see, et suurem osa meist saab aru, et on tarvis lihtsustada ja ajakohastada meie eelarvet, seda nii kulu kui tulu poolel. me peaksime tooma eelarve oma kodanikele lähemale kui me räägime sellest lähedusest tulupoolel, siis selles kontekstis tähendab see otsesemat seost selle vahel, mida panustavad kodanikud ja mida Euroopa eelarvest nende nimel investeeritakse. see seos äh, peaks ulatuma kaheksakümne protsendini praegu on olukord selline, et väga suur protsent äh, kasutatakse omavahendeid, aga mitte nii-öelda tõelisi omavahendeid. ja arukas oleks see, kui olukord liiguks nüüd natuke teises suunas. sellegipoolest, väga selge on ka see, et praeguses poliitilises keskkonnas on olukord selles mõttes tundlik, et kas selline suunamuutus tähendaks mingi Euroopa Liidu maksu kehtestamist. mina võin komisjoni nimel öelda, et see ei ole meie ettepanek. meie ettepanek on muudatus ähm, tulu jagamise korralduses, mis lubaks meie kodanikel olla lähemalt seotud sellega, mida me teeme nende heaks Euroopa tasandil. see võib kõlada nagu selline kõrvaline mõte, aga tegelikult on see väga tähtis. meie eesmärk on luua võimalus näha maksustamise Äh, arengut, maksustamise harmoneerimist ja maksude omavahelist asendamist. tuleb vaadata seda seost kodanike ja Euroopa Liidu eelarve vahel ja need kaks asja teineteisele lähemale tuua, kui see tänapäeval on. see teema ei ole seotud aga Euroopa Liidu eelarve suurusega mõnedele inimestele on jäänud mulje, et me arutame siin seda, et suurendada Euroopa Liidu tulu poolt, eh, eelarve tulu poolt, see võib nii olla, aga võib ka mitte olla, kindlasti teema ei ole see, meie, meie ei aruta seda teemat, et kas eelarvet peaks suurendama. see on küll oluline teema, aga me ei räägi konkreetselt sellest, et meie kodanike maksukoormust suurendada mina olen äh, ausalt öeldes väga optimistlik selle arutelu tuleviku suhtes. miks nii? Äh, sellepärast, et meilt nõutakse reforme. ja selle, see väljendub Briti inimeste referendumis kahekümne kolmandal juunil. varem või hiljem tähendab see tagasimaksete äh, teema taasavamist ning loomulikult paneb see meid ka väga lähedalt vaatama Euroopa Liidu eelarve tulupoolt. ei ole võimalik öelda, et äh, jah, et tegeleme tagasimaksetega, aga midagi muud ei reformigi. nii ei saa. Äh, ma arvan, et see on väga hea võimalus nii-öelda õiget asja teha nagu ma ka hommikul ütlesin, ma olen sügavalt veendunud, et meid saadab edu, kui samal ajal suudame jätkata oma reformidega eh, kulupoolel. parlament on meil aidanud siin olla paindlikum selle suhtes, kuidas me oma raha kulutame. kui meil seda paindlikkust poleks olnud, siis me oleks juba surnud, kui võtta arvesse seda, kuidas pagulaskriis meid tabas parlament on meilt ka nõudnud, et me tasakaalustaksime uuesti reeglite, reeglitest kinnipidamist ja meie kulutuste kvaliteeti, ehk seda, mida see meie inimestele annab. ma arvan, et kui aeg liigub edasi niimoodi, et meil on ähm, jäigem eelarve ja meilt nõutakse rohkem äh,, siis pööratakse ka kvaliteedile rohkem tähelepanu ja see kvaliteet kindlasti meie kodanike jaoks tõuseb. viimaseks küsimus, et mis järgmiseks? järgmiseks tegeleme edasi kindlasti tehnilise tööga, aga tehniline pool viib meid ainult osani soovitud tulemustest. me vajame, et teie teeksite seda poliitilist rasket tööd ja koos teie abiga on täiesti võimalik, et me suudame luua õige poliitilise keskkonna selleks, et teha õiget asja ja reformida Euroopa Liidu eelarvet. meie jaoks komisjonis tähendaks seda, et reform kaasneks järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja ma loodan, et siis on parlament sama otsustuskindel, et tagada, et need tehnilised mõtted muutuvad ka poliitiliseks reaalsuseks. suur tänu! suur tänu, Kristalina! lugupeetud kolleegid! professor Monti meil on siin selja taga kaks väga tõhusat äh, tööpäeva, väga sihipärased olid arutelud. kõrgetasemeline töörühm äh, äh, avaldab oma lõppraporti selle aasta lõpul ja me eeldame, ma kuulasin väga tähelepanelikult ka proua Georgievat, et komisjon siis teeb ka õigusloomelisi ettepanekuid, võttes arvesse siis seda raportit. nii et järgmise MFF-i alguseks, see on siis aasta kaks tuhat kakskümmend, saame juba paremad struktuurid. see arutelu, mis kahel viimasel päeval toimus ja mida me kogu aeg peame eh, eh, siin parlamendis, see puudutab nii liikmesriikide parlamente kui ka Euroopa Parlamenti, mm, seab eh, keskmesse põhiküsimused eh, ja on ju ka demokraatlik aruandluskohustus meil. Eh, tänapäeval on maksumaksjatel väga raske mõista, et kes mille eest vastutab siin. Euroopa Liit on ja Saksa kolleegid teavad seda. see, mida me Saksamaal nimetame nii-öelda ümberjaotamissüsteemiks teatud parameetrite järgi pannakse kõik ühte potti ja sealt siis jaotatakse sellest potist katlast raha projektidele mida Euroopa Liit eh, struktuurilistel eesmärkidel tahab finantseerida ja otsustus selle üle, eh, kui palju panustab üks või teine liikmesriik, eh, toimub demokraatlikult, sellesse on kaasatud parlamendid see on föderaalsüsteemi klassikaline ülesehitus. Euroopa Liit ei ole riik samas, aga kui me oleksime Euroopa Liidus riik, siis oleks meil nagu selline eh, osariigid ja siis keskstruktuur, kes kõik osalevad üheskoos nende asjade otsustamisel aga paraku on asjad teisiti. proua Georgieva rääkis siin paindlikkusest. viimases mitmeaastases finantsraamistikus me suure eh, trummipõrinaga eh, tähistasime seda, et meil on nüüd suurem paindlikkus aastate vahel ja ka kategooriate vahel. kolleeg Lamassuur, kes siin minu vastas istub eh,, tookord eh, kärpis, pärssis minu suurt entusiasmi ja ütles, et suurem paindlikkus jah, aastate vahel ja kategooriate vahel, aga vaata kõigepealt protsente, et kui palju paindlikkust ikkagi siis on ette nähtud pärast seda, eh, kuidas reaalselt protsentipõhiselt see asi välja näeb ja see minu entusiasmi, peab ütlema, kärpis miks ma sellest räägin? ma räägin sellest sellepärast, et tol hetkel, kus öö, äh, öö, äh, arutatakse üheaastase ja mitmeaastase äh, eelarvekulutusi, kui riigijuhid ja valitsusjuhid otsustavad omast tarkusest nõukogus, et rohkem hakkame julgeolekule raha eraldama. ja et seda tuleb Euroopa Liidu eelarvest rahastada. siis proua Georgieva ütleb, aga vaadake, kust see raha peab tulema. ta läheb parlamenti kõigepealt, parlament ütleb, et meil on ülemmäärad kohustuste osas seotud ja maksete puhul samuti, maksed on nüüd reaalsed väljamaksed. kaheksakümmend, üheksakümmend on nende kahe erinevus. üheksasada seitsekümmend, viiskümmend kuus miljardit on erinevus. ja siis äh, ütlevad liikmesriigid ei kohustustest, me räägime, räägime maksetes, ülemmääradest tuleb kinni pidada, ei tohi neid ületada, ütlevad liikmesriigid ja see tähendab seda, et tuleb ümber paigutada rahad, otsige raha olemasolevatest üldsummadest, aga, aga see kõik on juba ära jagatud, välja arvestatud, kes millisele reale raha eraldatakse, aga siis see tähendab seda, et kusagil tuleb kärpida, aga mis veelgi hullem Euroopa Liidu eelarve puhul hakatakse edasi lükkama. Need rahad, mis on olemas, võetakse kasutusse ja see äh, aasta lõpuks äh, selgub, äh, et ei, ei saa kõik arved ära maksta, need lükatakse järgmisesse aastasse oktoobrikuust ja kasutatakse äh, järgmisel aastal äh, rahalisi vahendeid, mis on eelarves ette nähtud eelmiste aastate arvete tasumiseks. ja nii aastast aastasse ettevõtluses nimetatakse seda ülekrediteerimiseks ja lõppkokkuvõttes järgneb liiga suured laenud ja järgneb pankrott. aga selline on reaalsus, mis meil igal aastal on. ja see tõesti viib mind barrikaadidele. kes seda kritiseerib? Äh, nimelt valitsused liikmesriikides, ükskõik siis, kes seal parasjagu võimul on, kristlikud demokraadid või sotsiaaldemokraadid, kõik süüdistavad Brüsselit, et nemad Brüsselis ei suuda rahaga ümber käia. me otsustame äh, arengutoetuse üle, julgeolek, välispiiride kaitse, Frontex, meil on tohutu suured probleemid, mida me peame lahendama ja siis meile räägitakse mingisugustest ülemmääradest, eh, kohustustest ja maksme, maksete vallas. see silmakirjalikkus, see on lihtsalt piiritu, mida Euroopas kohtub ja sellepärast meil ongi vaja rohkem läbipaistvust, sest suurem läbipaistvus on midagi, mida me saavutame suurema hulga oma vahenditega. saab kohe näha, kust raha tuleb ja need, kes tulude üle otsustavad, peavad ka otsustama kulude üle ja siis on kodanikele täpselt näha, kes ka vastutab. ja sellega me lisame demokraatiat natuke Euroopale juurde. ma loodan, et selles arutelus, mis meil toimus, tänu sellele me oleme pisut edasi liikunud. ma ei oleks väga optimistlik küll, sest kõik kodanikke jälle taasriigistada, on see protsess, mida me näeme Euroopas praegu. ja eelarvetega on samamoodi. aga ma siiski loodan, et mõistus siiski lõpuks võidutseb Euroopa Liidus ja mitte ideoloogia. aga paraku eelarvepoliitika on väga ideoloogiliseks muutunud ja konfrontatiivseks muutunud Euroopa Liidus. see vastutuse jagamine Äh, äh, äh, mõistlik poliitika eelarves toimub liikmesriigi tasandil ja kulutamine mit-, on mittemõistlik ja see on Euroopa Liidu tasandil. seni, kui meil selline konfrontatsiooniline lähenemine püsib, siis midagi ei muutu. ja see tähendab seda, et usaldus kaob kodanike hulgas ja ka see on Euroopa Liidu tuumpoliitika, mida me siin täna arutame. ma olen teile väga tänulik, olen ka väga tänulik äh, kõrgetasemelisele töörühmale väga kvaliteetse töö eest. ja juba eile ma ütlesin, et kui me äh, räägime eelarve struktuuri üle, siis muutub veel kõik veelgi keerulisemaks ärge ole mulle pahased, on saksa ütlus, et kui on tegemist jämeda pakuga, siis tuleb ka jämedat kiilu rakendada. jah, me oleme siin nende jämedate kiiludega kogu aeg pidanud siin Brüsselis kokku pidanud puutuma, meil tahetakse lausa jalgu alt nendega lüüa see liikmesriikide ülene demokraatia on see, mille eest ma seisan täna. sellest sõltub Euroopa Liidu püsimine ja ma tahan, et see demokratiseerimisstrateegia, mida meil väga vaja on ka, eh, leiaks meil rakendust eelarvepoliitikas. aga see on väga poliitiline teema ja mitte tehniline. ehkki sisuliselt on see ka tehniline. aga tulemused järeldused on väga poliitilised, nii et väga hea, et me sellest kõigest oleme rääkinud. suur tänu tähelepanu eest ja nüüd saab sõna professor Monti. Thank you very much. suur tänu, lugupeetud president. tuletaksin meile kõigile meelde et meie mitmekesises maailmas, kaasaegses mitmekesises maailmas omavahendite kõrgetasemelisel töörühmal on kolm esiisa, Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, nagu siin juba meelde tuletati, on olnud kõige suuremaks hooandjaks kompromissidele nõukogu ja parlamendi vahel ja ainult äh, tänu temale on äh, omavahendite reformi mõte, äh, mille kallal me praegu tööd teeme, veel hinges. tahaksin täna, nii nagu ka eile, kolleegide nimel meie kõrgetasemelises töörühmas tänada Euroopa Parlamenti ja Euroopa Parlamendi presidenti ning Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on käesoleval üritusel aktiivselt osalenud tahaksin tänada nõukogu ähm, ministrit Udakit äh, nõukogu esindajana ja komisjoni, kelle esindajana siin on kohal äh, Kristalina Georgieva. samuti suur tänu komisjoni presidendile härra Junckerile, suur tänu ka äh, professor Sapirile, kes on olnud meie kogu ürituse moderaator tal on põhjapanevad teadmised ning loomulik äh, taktitunne ning viisakus, äh, millega ta on suutnud meid distsiplineerida, suunata meid ajast kinni pidama, mis äh, paraku pole konverentsidel alati nii. see asjaolu, et üritus ise toimub Euroopa Parlamendis, on ka distsipliini hoidmisele juba iseenesest kaasa aidanud, äh, usun ma. minu sõnad, tänusõnad ka Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide esindajatele, kes äh, on toonud meie mõtiskeludesse olulist lisandväärtust, see aitab kaasa meie mõtteprotsessile, aitab meil näha teemat mitme nurga alt. tahaksin tänada meie arvamuste mõttevoorude esinejaid ja kuivõrd mina olen viimane sõnavõtja, siis äh, ma loodan, et kõikide osalejate nimel on mul ka luba tänada kõiki neid, kes on selle ürituse korraldamise nimel kõvasti vaeva näinud, kes on muutnud selle äh, loogiliseks kontseptuaalselt ning korraldanud praktilise korralduse. suur tänu ka institutsioonide vahelise töö äh, korralduslikule sekretäriaadile, suur tänu ka töörühmale, kes on äh, seda tööd veelgi äh, rohkem korraldanud. suur tänu ka Euroopa Parlamendi personalile ning tõlkidele. härra Traskovski viimase mõttevahetuse käigus kutsus meid kõiki üles kainet mõistust rakendama, mitte liiga kõrgeid ambitsioone püstitama. ma tahaksin temale takka kiita. olen temaga nõus ning võin talle kinnitada, et me ei kavatse oma kainet mõistust ohjest lasta aga mis puudutab äh, kõrgetasemelist äh, töörühma, tahaksin veel äh, omalt poolt härra Traskovskile ja kõigile osalejatele öelda, et kõrgetasemeline töörühm on ka väga otsusekindel ja oma ja võib öelda, et isegi jäärapäine oma mandaadi täitmisel. kavatseme anda endast kõik meist oleneva kõik meie vaimsest võimest raskusest oleneva. et äh, protsess oleks äh, selline, et äh, nõukogul oleks keerulisem kui kunagi varem öelda ei reformile. varem oli see neil väga kerge. võtame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta poliitiliselt ei kaotatud midagi sellest, äh, kui loobuti isegi arutlemast äh, oma vahendite kohta tehtud komisjoni huvitavat ettepanekut. kas keegi üldse pani tähele, et meie siin nõukogus selle ettepaneku lihtsalt vaiba alla pühkisime? ei. keegi ei pannud seda tähelegi suures plaanis aga asjad on muutuvas. kõigepealt olukord meie ümber halveneb. kogu minu austuse juures kõikide valitsuste suhtes ning nende esindajate suhtes nõukogus võin ma öelda, et nüüd on tõenäoliselt raskem mõtteid lihtsalt niisama kõrvale heita. ka sellepärast et avalik arvamus on tähtsam. ja paljud on hakanud avalikkuse hulgas aru saama, et võib-olla pealinnades tekkinud kalduvus süüdistada kõiges, mis viltu läheb Euroopat, ei ole päris õige, vaid on teataval määral liialdatud ning näpuga hakatakse näitama ka liikmesriikide pealinnadele ning valitsustele. hakatakse näitama näpuga nende tegevusele nii koduriikides kui ka nende tegevusele nõukogus Euroopa Liidus. ja teine põhjus, miks minu arvates nagu ma loodan, on nüüd raskem mõtteid lihtsalt kõrvale heita, on see, et me tahame avalikkuse teadlikkust tõsta. me tahame, et poliitikaringkonnad, ajakirjanikud teaksid, mis siin mängus on nii palju kui ma tean, siis varasemate protsesside puhul mingisuguseid ettevalmistustöid ei tehtud, ei äh, levitatud informatsiooni kompromisside kohta parlamendi ja nõukogu vahel. nii et äh, meie anname endast parima selle kohta, et kõik osalejad oleksid valmis vastutust kandma märkimisväärselt rohkem kui varem. ja sellepärast oleme näinud kõvasti vaeva oma töörühmas selleks, et analüüsida kõiki aspekte. oleme tegelenud teoreetilise, äh, akadeemilise tasandiga. suur tänu meie töörühma äh, ekspertidele vastava uurimuse korraldamise eest ning samuti oleme äh, analüüsinud poliitilist mõõdet käesolev üritus on teadlikkuse tõstmise protsessis üks olulisi elemente ning peaks meid teavitama sellest, mis selles protsessis mängus on. nagu komisjoni asepresident proua Georgieva ütles, lühidalt ja täpselt ta ütles, mida tema sellest konverentsist arvab, ma ei hakka seda kordama ja minu Õnneks äh, minu arvamus teie omast ei lahkne, kui lahkneks, äh, oleks mul, äh, oleksin ma ebamugavas positsioonis. ma pean ütlema, et kõik osapooled on rõhutanud, et oluline on Euroopa lisandväärtus, lähimuspõhimõte, Euroopa äh, avalik vara peaks olema meie analüüsi filtriks nagu komisjoni asepresident Georgieva ütles oma tänahommikuses esimeses äh, avalduses, äh, kriteeriumid on, et me peame äh, keskenduma Euroopa Liidu prioriteetidele, tulemustele ning nähtavusele. härra Andreese Piiri jaoks on väga tähtis see, et poliitikat ekspost hinnatakse. see on väga oluline. minister Hudak rõhutas, et Euroopa Liidu tegevus eelarve kaudu peab olema käivitama panevaks mootoriks poliitiliste prioriteete eesmärkide saavutamisele ja härra Hudak äh, toonitas äh, ühenduvuse rolli, äh, füüsiline ühend, ühendatavus, inimestevahelised ühendused, jõustamisalane ühendus, need on olulised. jaa. siin mainiti eile Moskovitšiga seoses ka öö, ähm, käibemaksust kõrvalehoidmise temaatikat. oluline on see, et Euroopa Liit jõustumisprotsessi paremini kooskõlastades vähemalt äh, osa sellest saja kahe kuuekümnest kuni kahesajast miljardist eurost äh, tulust, käibemaksutulust, millest kõrvale hiilitakse, tagasi. vähem äh, käibemaksu käibemaksust kõrvalehiilimist tähendab seda, võib tähendada seda, et äh, Euroopa Liit, liikmesriigid äh, saavad äh, võtta raha nendelt, kes maksumaksmist, maksmisest kõrvale hiirivad ning teenida selle nende vahenditega kodanike huve, pakkudes neile rohkem avalikke hüvesid, nagu näiteks julgeolek. ning see peakski olema Euroopa Liidu lisandväärtus nii et siis äh, käibemaks, äh, mis peaks äh, olema nii-öelda lisandväärtuse maks, tooks meile kaasa hoopis teistsugust lisandväärtust. ma arvan, et me kõik oleme olnud siin ühel meelel. kergem on küll teha suuri sõnu kui tegusid, kuid me kõik oleme ühel meelel, et Euroopa Liit kui ärikogukond peab keskenduma oma peamisele tööle. suurele tööle, mis toob kasu kõikidele kodanikele, mitte väikestele projektidele, mis on mõeldud ühele või teisele väikestele, väikesele rühmale. samuti tuleb oma ressursside võimendust suurendada Euroopa Liidu eelarvet tehes äh, täna hommikul näiteks äh, professor First rääkis meile sellest, äh, kuidas on tasakaalu lähenemine, kuidas tasakaalu lähenemist tähelepanu keskmesse tuua, pidades silmas eelarveprotsessi kulgu, president Lamassoor täna hommikulgi toonitas seda, kui oluline on see, et äh, uute pädevuste andmine Euroopa Liidule liikmesriikide poolt ning äh, kuidas see, see võib kaasa tuua võimalust äh, ise vahendeid tegelikult kokku hoida ülekandmise kaudu. nii nagu komisjoni asepresident juba ütles, tahaksin ka mina kinnitada, et me teame, et eelarve suurus ega maksumäär ei kuulu meie pädevusse. aga see ei tähenda, et need teemad ei puutuks asjasse või et need teemad ei oleks seotud meie peamise töövaldkonnaga. kuid me ei ole siin selleks, et sellest rääkida ja sellega tegeleda. meie töö kõrgetasemelises töörühmas eeldab seda, et me eraldame sellele protsessile aega, mitte küll palju, äh, aga meie plaaniks on esitada oma lõppraport kolme institutsiooni presidentidele. ning äh, kavatseme seda teha detsembrikuu jooksul, kui vastuvõtjad sellega nõustuvad olen veendunud, et paljud teie hulgast, kes te töötate Euroopa Parlamendis, kes te töötate liikmesriikide parlamentides, olete tundnud pettumust. sellepärast, et te ei ole kuulnud kõrgematasemelise töörühma liikmeid konkreetseid ettepanekuid esitamas. kuid võin teile kinnitada, et meie lõppraport sisaldab ka väga palju konkreetseid ettepanekuid, mis on väga põhjendatud, mille esitamine on dokumenteeritud. ja mõningate puhul on meil erinevad alternatiivid, aga enne, kui me hakkame ülepea, peakaela ettepanekuid äh, esitama, tahaksime, et Euroopas tekiks intellektuaalne äh, õhkkond, kus äh, oleks teada, millised on praeguse süsteemi puudujäägid. sellepärast, et vastasel korral, kui sellist valmidust ei ole, siis äh, kui me esitame oma ettepanekud, äh, hakatakse rääkima sellest, äh, mis on ühe või teise ettepaneku plussid ja miinused ning ikka keegi annab kabelimaksu ühele või teisele alternatiivile lõpuks kõigile neist aga meil on vaja muutusi. kas meil on vaja muutusi? me oleme rääkinud sellest, selle konverentsi juures me oleme rääkinud sellest, kui mitteratsionaalne on praegune süsteem ja kui me oleme sellest teadlikud, siis on tõenäolisem, et me jõuame ka mingisuguse ühise lõpptulemuseni. ja lõpetuseks, meie oleme teie käsutuses teie kasutuses siin Euroopa Parlamendis, aga ka liikmesriikide parlamendide esindajate käsutuses, kui nad pöörduvad meie poole pärast meie raporti avaldamist, see on suunatud ka liikmesriikide parlamentidele ja oleme valmis oma ettepanekuid teile selgitama. komisjoni asepresident proua Georgieva rääkis täna hommikul sellest, millised kategooriad on olulised äh, eelarveprotsessis, põllumajanduse sõbrad, ühtekuuluvuse sõbrad, tagasimaksete sõbrad ja erinevad rühmitused. meie ühiseks eesmärgiks on üsna tagasihoidlik eesmärk või võib-olla siis ka mitte tagasihoidlik. meie tahaksime oma vaimsete poliitiliste jõudude varal luua uue kategooria ehk siis äh, Euroopa kodanike sõbrad. aitäh!